Chers collègues, je vous propose de prendre place et de commencer. niisiis, alustame palun oma istungit. me oleme juba isegi natukene hilinenud. kõigepealt esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. tahaksin teile öelda, et punkt kümme, mis puudutab proua Kasteksi muudatusettepanekute läbivaatamist. tegemist on raportiga, mille teemaks on konkurentsipoliitika ja samuti punkt kakskümmend, mis puudutab proua Baueri raportit, äh, on edasi lükatud. Äh, nüüd äh, punkt üheksateist, mis puudutab härra Bulani raporti muudatusettepanekut, raporti muudatusettepanekute läbivaatamist tuleb arutusele täna hommikul enne punkti üksteist, kui keegi midagi vastu, kellelgi midagi selle vastu ei ole, loeme päevakorra siis muudetuks ja vastuvõetuks. nüüd eh, punkt kaks, eh, teadaanded. mul on neid viis. kõigepealt, mis puudutab AFCO raportit. Eh, ka kaheksakümmend üks äh, muutmist pärast arutelusid äh, esimeste konverentsil, äh, tähendab komisjonide esimeeste konverentsil otsustasid koordineetorid, et meie komisjon koostab oma arvamuse selle raporti kohta, kas siis muudatusettepanekute näol, mida esitame AFCO komisjoni raportile ja mm, fraktsioonid pidid üheksateistkümnendaks septembriks keskpäevaks esitama muudatusettepanekuid ja ainult inglise keeles ja hääletuskomisjonis toimub siis äh, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal septembril äh, tegemist on siis menetlusega, mis võimaldab äh, parlamendil anda oma nõusolek kõigile rahvusvahelistele läbirääkimistele. Äh, niisiis, äh, kui meil on näiteks partnerluslepingud äh, mingite kolmandate riikidega, mis puudutavad tööhõive küsimusi, siis artikkel kaheksakümmend üks ähm, nõuab, et õigusloomealased komisjonid ei saa, nagu meie komisjon ei saa anda arvamust Äh, kõik on selle teemaga väga tähelepanelikult tegelenud, tegemist on Tšerskovski raportiga, kes tahab muuta siis seda äh, kaheksakümne esimest artiklit. nüüd, äh, nüüd teiseks me otsustasime koostada siis raportöör härra Tarden koostab arvamuse kolme osa kohta mis puudutavad raudteepaketti, mida käsitleb transpordikomisjon ning koordinaatorid otsustasid, et määruse kohta arvamust ei koostada. Äh, see arvamus on siis ähm, aast-, äh, määrus kuuskümmend üheksa. raportöör on öelnud, et äh, selle dokumendi osas on tööhõive äh, komisjoni sekku-, ei ole kom-, tööhõivekomisjonil sekkumisõigust. Äh, kolmandaks meil toimub komisjoni erakorraline istung kümnendal oktoobril selleks, et me saaksime käsitleda äh, neid pakilisi küsimusi, millega me tegeleme ja mis äh, tuleb lahendada enne meie ametiaja lõppu, niisiis see kohtumine toimub neljapäeva hommikul. Äh, äh, mis puudutab kasutamata tõlkevõimalusi, siis tahaksin teile meelde tuletada, et eile õhtul prantsuse ja inglise tõlge, mis oli kella nelja, neljaks tunniks ette nähtud triloogi käigus äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi teemal jäi kasustama, sellepärast et härra Tardan ei osalenud istungil. viies päevakorrapunkt. et teil on olemas kõik elektroonilised dokumendid ja ülekanded interneti teel ja nõnda edasi. niisiis kogu meie tegevus on täiesti läbipaistev ning vastab äh, meie paika pandud suunistele. ja nüüd kolmas päevakorrapunkt, annaksin sõna Veronika Lope-Fontanjele, kes tutvustaks äh, siis äh, seitseteist kompromissmuudatusettepanekut, mis puudutavad tema raportit Euroopa poolaasta majanduspoliitika koordineerimiseks, selle täide, prioriteetide täideviimine aastal kaks tuhat kolmteist. tegemist on arvamusega, mis on mõeldud majandus- ja rahanduskomisjonile kus raportööriks on Elisa Ferreira. niisiis, proua Lope Fontanier, teil on sõna, aitäh! suur tänu, tõesti seitseteist kompromissettepanekut välja töötati ja suurem osa muudatusettepanekuid õnnestus meil sinna sisse kirjutada ja me põhiliselt tegelesime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja vajadusega neid eesmärke, mis on strateegias kirjas, ka saavutada. siis me rääkisime siin paindlikkusest töökohal, äh, tööohutustingimustest kinnipidamisest samal ajal äh, tegelesime ka kõige haavatavamate ühiskonnagruppidega, siis töö ja pereelu ühitamisega. siis veel ka üleüldse töötingimuste parandamisega siis rääkisime, kuidas luua stiimuleid keskkonnamaksude kaudu, väga tähtis oli noorte inimeste kaasamine, keskendusime siis nii-öelda kõige raskematele ühiskonnagruppidele, eriti just noortele, siis rääkisime ka sellest, et meil tuleb luua häid töökohta, kvaliteetseid töökohti, on täiesti selge, et äh, kriisisituatsioonides tuleb äh, sekkuda, peale selle oli väga tähtis ka töövõtjate liikumine. aga ainult siis, kui seda tehakse äh, vabatahtlikult. väga tähtis on ka majanduspoolaastale demokraatliku legitiimsuse andmine ja väga tähtis on kaasata sellesse protsessi ka ametiühingud. siis punkt L seda arutasime me läbi äh, koos raportööriga, teiste raportööridega ja ALDE nõunis, nõudis toona, et äh, me vastava töötasu mõiste asendaksime vajaliku rahastamisega ja me otsustasime, et olgu, viime selle muudatusettepaneku sisse. seda ei olnud siiamaani seal sees aga põhimõtteliselt ongi see kõik ja suur tänu kõikidele, kes aitasid meil väga kiiresti selle raporti koostada. täna, vabandust, eile õhtul toimusid meil veel viimased läbirääkimised ja me tegime viimaseid kohandusi. aitäh. Sergio Gutierrez Presedo, palun. suur tänu. aitäh ka raportöörile selle töö eest, mida ta on teinud nende nädalate jooksul. kõik poliitilised fraktsioonid on pingutanud selleks, et kompromissini jõusa, jõuda ja me jõudsimegi eh, kokkuleppele ja sellel raportil on tänu sellele lai toetus. nii nagu raportöör ütles, eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oli meil teatud probleeme. näiteks me sellega, et räägiti maksude konsolideerimisest. põhiprobleem on ju see, et Euroopa Liidus on tohutu kõrge eh, tööpuudus, eriti teatud riikides. ja mulle tundus, et meil on vaja kompromissi selleks, et selle konsolideerimise ajakava on võimalik eh, ühtlustada aga mulle teeb muret, et me oleme viimased, kõik IMF ja kõik teised ja komisjon on öelnud, et eh, fiskaalkonsolideerumise eh, tulemusena on tekkinud rohkem ebaõiglust ja tööpuudust kogu Euroopas ja vaja oleks viiteid eh, strateegia muutusele, struktuurireformidele. vaja on muutusi ka eh, eh, makroökonoomilisel tasemel, need on kahtlemata õigustatud, aga me peame mõtlema ka inimestele. mis puudutab kompromisse siis ma juhin tähelepanu teatud ehm, muudatusettepanekutele raportis, see puudutab sotsiaalstrateegiat, sotsiaalseid liite. on terve rida muudatusettepanekuid. näiteks selle hulgas ka minu enda muudatusettepanek, mis ei räägi eh, automaatse stabiliseerumisest Äh, mõeldud on ka äh, mikromajandusele, mõeldud on äh, majandusrahaliidule. komisjon andis välja rohelise raamatu arengu kohta ja parlament peab arutama neid automaatseid meetmeid me tahame teha nii, nagu komisjon tegi möödunud aasta detsembris, see tähendab, et me tuleme välja mingite ettepanekutega automaatsete stabiliseerijate osas. teatud fraktsioonid kõhklevad eh, nende muudatusettepanekute osas, aga nad on juba heaks kiidetud nendele oli äh, äh, lai toetus ja mõne kuu eest kiideti nad heaks ka täiskogus. nii et meil on vaja oma positsiooni tugevdada, sest me tahame õiglasemat ja sotsiaalsemalt mõtlevat Euroopat meie kodanike jaoks. see on kõik ja veel kord tänu raportöörile. aitäh, kas keegi veel soovib sõna? ei ole sõnasoovijaid. kui keegi sõna ei soovi, siis tahaksin rõhutada, et eh, seda, mida härra Presedo just ütles, me vaatame, eh, koostame jälle iga-aastast majanduskasvu ülevaadet. meie komisjoni jaoks on oluline, et me saaksime anda eh, oma panuse majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundamisse see on üks meie suuri prioriteete. Eh, see eh, on juba kolmas kord, kui me seda me teeme, nii et, et meil on paigas teatud reeglid, teatud tavad juba ning selle ettevõtmise käigus on meil üks väga praktiline, konkreetne mõõde, nimelt eh, olukorra uurimine igas liikmesriigis ja see järel on meil üldine raamistik Äh, kus Euroopa Liidu majandus- ja poliit- äh, ja sotsiaalpoliitika paika pannakse. sellel aastal äh, me juba koostasime siis proua Lope Fontanier raporti sel, just nimelt sel ajal, kui Euroopa Komisjon peaks välja tulema oma ettepanekuga majandus- ja rahandusliidu sotsiaalse mõõtme kohta. kui me tahame sellesse arutellu oma panust anda, siis me peaksime just Äh, juhtima tähelepanu nendele õppetundidele, mida me iga aasta saame nendest olukor-, sellest olukorrast liikmesriikides ja just nimelt seetõttu meie oma komisjonis oleme alustanud arutelu äh, näitajate osas ning äh, selle osas, kas oleks võimalik leida kui viis, kuidas Euroopas tööpuudus miinimumini viia ma arvan, et äh, oleks kasulik, äh, kui me kasutasime, kasutaksime selleks ära ka proua äh, Lope Fontanier raportit, kasutaksime seda raportit, et oma sõnumit tugevdada. igatahes on tegemist teemaga, mida käsitleme ka järgmisel kuul, kui me vaatame läbi suulise küsimuse eelnõu ja sellest resolutsiooni, mille osas koordinaatorid kokku leppisid, seda teeme siis pärast seda, kui komisjon on oma ettepanekud avastanud ma arvan endiselt, et meie komisjonipoolne signaal enne seda, kui Euroopa Komisjon oma ettepaneku esitab, oleks äh, äh, täiesti, äh, samm täiesti õiges suunas. selle poliitika osas on palju küsimusi, aga ma arvan, et me ei tohiks mingil juhul nõrgendada oma komisjoni panust sellesse arutellu, mida majandus- ja rahanduskomisjonis peetakse Äh, kui seal komisjonis keegi ei taha sotsiaalnäitajad, siis see on nende asi, aga siin meie komisjonis me peame olema ühtsed äh, selleks, et äh, siis asju selles suunas liikuma panna. kui nüüd rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis annaksin sõna veel kord raportöörile. suur tänu, mul ei ole palju lisada. ma loodan, et arvamus läheb läbi Eh, rahandus-majanduskomisjonist, et seal see leidab heakskiidu ja et seda tehakse varsti. ma olen nõus meie esimehega, sest oluline on, et meie komisjoni hääl oleks kuulda. nii et me saaksime oma eh, arvamustega edasi minna, loomulikult meil on eriarvamusi aga meil on ka kokkulepe mitte ainult fraktsioonide eh, vahel, vaid ka fraktsioonide sees, sellepärast et ka fraktsioonide sees võib olla lahkarvamusi, sest inimesed tulevad ju erinevatest liikmesriikidest. aga ma arvan siiski, et me saame edasi minna, et mind toetatakse Merci beaucoup. Äh, suur aitäh, niisiis hääletame kohe selle raporti üle ja seejärel äh, vaatab selle teksti läbi ka majandus- ja rahanduskomisjon ja teevad nad seda kolmekümnendal septembril, niisiis nüüd oleme lõpetanud äh, kolmanda päevakorrapunkti ning nüüd saab sõna härra Koosa, et kõnelda Äh, naistest, äh, puuetega naistest, tegemist on algatusraportiga naiskomisjonilt. niisiis, härra Koosa, teil on sõna. köszönöm a szó, szót, elnök asszony. Aitäh! Ma teen väga lühidalt. Ma arvan, et tegemist on arvamusega, mis oma sisult ja suundumuselt äh, äh, on saavutanud kokkuleppe kõigis fraktsioonides ning mina olen üritanud äh, ette valmistada sellised kompromissid, mis hõlmavad suuremat osa muudatusettepanekuid, sain kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut ja kolmkümmend kolm nendest on kompromissmuudatusettepanekutega kaetud. ma arvan, et Äh, kui jätta kõrvale paar kompromissi, siis saavutavad kõik need kompromissid suure enamuse toetuse, samas on meil kaks-kolm kompromissi, mis põhjustavad äh, probleeme mõningates äh, mõningates kompromissides on probleemiks sõnastus, mis teatud fraktsioonidele ei sobi ja mida nad toetada ei taha, aga ma arvan, et peaaegu kõik muudatusettepanekud, need kompromissmuudatusettepanekud siiski toetuse leiavad. tahaksin rõhutada, et igal äh, juhtumil me oleme seda äh, seda ebasoodsat olukorda, milles on puuetega naised ja oleme rõhutanud ka neid meetmeid, mida tuleb ellu rakendada selleks, et eh, sellist olukorda parandada. Eh, mis puudutab kompromisse S, F, G ja H, eh, siis tegemist on kompromissidega, mis minu arvates on, näitavad väga selget suunda naiskomisjonile tahaksin samuti rõhutada, et ma olen juba koostanud üsna palju arvamusi ning ja see pole mitte esimene kord, kui ma näen, et et Naiskomisjoni raportöör suhtub meie arvamusse väga tõsiselt, niisiis suhted meie, meie suhted Naisõiguste komisjoniga on väga-väga head, aitäh! Äh, mina, mina ja Dora Kleveti, palun Äh, aitäh, kõneleja ütleb, et jätkab rumeenia keeles, sest nii läheb kiiremini. Ähm, kahjuks äh, ei olnud mul piisavalt aega selle ettepanekuga tutvuda, sellepärast et ma sain selle arvamuse alles eile. nii et eile õhtust on mul olnud võimalik selle küsimusega tegeleda ja kompromissettepanekute peale mõelda. minu fraktsioon on teinud suurema osa muudatusettepanekutest. me olime nõus sellega, et äh, ettepanekut võib äh, kokku panna, nagu näiteks kompromissettepanek B, aga seda võiks siiski veel paremini sõnastada kui kõiki muudatusettepanekuid ei ole võimalik sinna sisse kirjutada, siis peaksime me mõtlema, kuidas äh, neid siiski teistmoodi sisse kirjutada, sest ma kardan, et siin on tõesti tegemist erinevate institutsioonidega. aga praktilistel põhjustel leian ma, et kui vaja, siis las ta jääb niimoodi, sellepärast et viis kaheksast nimetatud probleemist on siiski seal kajastatud. mul oleks siiski meeldinud, kui me teatud mõisted oleksime siiski sinna sisse jätnud, nagu raportöör ise mainis juba. vaesus näiteks. B komp-, kompromiss B puhul pole seda üldse enam mainitud, sellepärast et see sõna sinna enam ei sobinud. ja ka kompromissettepaneku E puhul mõtlesin mina juristina, et see mõiste mõiste, kus äh, räägitakse mm, seksuaalvägivallast ja vägistamisest. mulle tundub, et, äh, et see ei ole seal päris täpne, et äkki peaks sinna mingi omadussõna ette kirjutama. ja sest tegelikult äh, on väga suur vahe selles, kas keegi ainult väidab, et toimus vägistamine või tõesti ka vägistamine toimus. Mm, puuetega naised naised, kes ei kuule, kes on kurdid või kes on tummad, nende jaoks on väga tähtis, et nad saaksid informatsiooni oma emakeeles. ja muudatusettepaneku G puhul on äh, see ka väga selgelt välja toodud. mina oma muudatusettepanekutega üritasin äh, ja tegelikult ka teisi muudatusettepanekuid kokku kirjutades üritasin kogu selle problemaatika välja tuua, mis puudutab puuetega naisi, eri, puuetega naisi, kes käivad tööl. nii et, aga muidu olen täiesti rahul sellega, kuidas meie koostöö toimis. tulemus on hea suur tänu raportöörile ja ma loodan, et meil õnnestub seda koostööd jätkata selles nii tähtsas valdkonnas. Mariann Harkin. Mariann Harkin. Chair, very briefly. aitäh, ma teen väga lühidalt, tahaksin tänada raportööri Adam Koosat töö eest, mida ta selle arvamusega on teinud. meil oli tõesti väga hea koostöö toetame enamikku muudatusettepanekutest, meile valmistab probleeme vaid üks kompromiss, kompromiss I E, vabandust, kus kõneldakse sellest, et äh, tõestamiskohustus on äh, süüdistatul. Äh, meil, meie, meie õigussüsteemis see võimalik ei ole, ma ei tea, kuidas on lugu teiste õigussüsteemidega, aga see kompromiss meile vastuvõetav ei ole ja muudatus kakskümmend kuus, me oleme siin palunud suulist muudatusettepanekut, seal räägitakse puuetega inimeste koolitusest ja väljaõppest. enamikes liikmesriikides tehakse seda eraldi ja tõhusalt ja meie tahame, et sisse viiakse sõna mõnedes liikmesriikides sest et tegelikult paljudes liikmesriikides seda koolitust ei viia läbi eraldi ja seetõttu me palume sõnastuse muutmist aga muidu saame toetada enamikke muudatusettepanekuid ja veel kord aitäh härra Koosale ja teistele variraportööridele. aitäh, kas keegi veel soovib sõna? kui ei, siis annan uuesti sõna raportöörile. härra Koosa, kas soovite sõna? ma eh, teen väga kiiresti mulle näib, et tegelikult ähm, ei olegi mingeid küsimusele, mille, küsimusi, millele ma peaksin vastama ja see tuleneb sellest, et meie koostöö oli väga hea äh, ning äh, mul on, äh, oli alati võimalik väga hästi kompromisse välja töötada. nüüd, mis puudutab kompromissi E, siis eile esitati muudatusettepanek, mis äh, Äh, tugevdab seda suunda, aga tõepoolest on õige, et äh, võib-olla teatud vaatevinklist on see kompromiss muutunud pisut nõrgemaks, aga mulle tundub, et üldiselt on ta siiski muutunud tugevamaks. nüüd, mis puudutab kompromissi A, siis siin me paneme rõhku äh, erinevatele probleemidele, mis seisavad puuetega naiste ees. eelkõige tuleb rõhutada seda, et et tegemist on siiski naistega, naistega, kes kannatavad puuete all ning seetõttu on nad sattunud ebasoodsasse olukorda. ning äh, minu viimane märkus äh, puudutab viipekeelt äh, kompromissis G. ma mõistan, mida proua Kliveti öelda tahtis, aga mina, kes ma olen kuulmispuudega, tean väga hästi, et need, kes kasutavad viipekeelt, äh, peaksid saama kasutada oma emakeelt äh, ka äh, siis viipekeeles oma emakeele versiooni, see on meie jaoks väga oluline. ja veel üks väike märkus, täna on siin saalis kaks inimest Äh, kes õpivad äh, viipekeelt ja tahavad saada viipekeele tõlgiks. Äh, nad on siia tulnud selleks, et paremini näha, kuidas asjad siin käivad, selleks, et nad saaksid paremini aidata vaegkuuljaid. Ähm, aitäh! selle raporti üle hääletame juba mõne hetke pärast Äh, naisõiguste komisjon äh, äh, avaldab oma arvamuse kolmandal oktoobril, niisiis see päevakorrapunkt on nüüd ka ammendatud ja nüüd annan sõna Phil Benjonile, kes tutvustab meile muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekuid, neid kompromissmuudatusettepanekuid on kümme ja need puudutavad siis tema raportit või pigem arvamuse eelnõu, ökoinnovatsioon, äh, töökohad ja majanduskasv läbi keskkonnapoliitika tegemist on keskkonnakomisjoni algatusraportiga. härra Penjon, teil on sõna. aitäh. tõepoolest, tegemist on keskkonnakomisjoni raportiga ja me koondasime tähelepanu tööhõivele Eh, just nimelt eh, nendele eelistele, mida tööhõives on võimalik saavutada tänu ökoinnovatsioonile, eriti eh, me oleme optimistlikud, sellepärast et rohelisel majandusel on üsna palju pakkuda. suur tänu kolleegidele nende panuse eest. meil oli üsna suur üksmeel, me olime Äh, positiivsed, üheskoos töötasime välja kompromisse, muudatusettepanekud ja see näitab, kuidas ökoinnovatsioon äh, äh, kuidas ökoinnovatsiooni on võimalik edendada nii Euroopa kui liikmesriikide tasemel. suur tänu positiivse suhtumise eest, selle, niisugune suhtumine oli kõikidel variraportööridel ja ma loodan, et see peegeldub ka selles meie ühises töös, tööprotsess oli väga konstruktiivne ja ma loodan, et me saame kompromissidele ka laia toetuse, aitäh ähm,! suur aitäh, kas keegi soovib sõna võtta? mitte keegi? niisiis, aitäh raportöörile selle tutvustuse eel, kohe hetke pärast hakkame hääletama teie raporti üle ning nüüd oleme jõudnud kuuenda päevakorrapunktini. Äh, me hääletame äh, Shaba Shogori raportit äh, Euroopa demograafia statistika üle. tegemist on hääletusega, mille teeme elektrooniliselt ning ja see võimaldab meil siis äh, sekkuda Eurese läbirääkimistesse äh, koos nõukoguga, mis puudutab siis äh, Euroopa demograafia teemalist statistikat. läbirääkimiste meeskond loodab, et me saavutame hea kokkuleppe. niisiis me peame nüüd heaks kiitma selle kokkuleppe teksti mis Coreperi kohtumisel eh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta üheteistkümnendal septembril sõlmiti, hääletus on alanud, ma loodan, et kõigil on hääletuskaart kaasas. kas kellelgi ei ole? kas kõigil on hääletuskaart olemas, siis on hääletus alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud hääletus on lõppenud. Äh, kolmkümmend seitse hääletas, keegi, kolmkümmend kaheksa hääletas, kolmkümmend seitse poolt, äh, erapooletuid ei ole ja üks vastuhääl. niisiis äh, õnnitlused raportöörile nüüd hääletame seitsmendat päevakorrapunkti, Äh, Veronique Lope-Fontanier arvamuse eelnõu, mis puudutab Euroopa poolaastat majanduspoliitika koordineerimiseks. enne punkti üks, muudatusettepanek üks, proua Kornestelisel, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd muudatus neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, Sergio Guterreselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd äh, pärast artiklit üks A muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss A, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatus kaheksa, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, see ei ole vastu võetud. nüüd muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist, kes on poolt, vastu. kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, viisteist poolt, äh, üheksateist äh, vastu ja kuus erapooletut. see ei ole vastu võetud. nüüd muudatus kolmteist proua Kornes, Kornilissenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus neliteist härra Gutierrezelt koos suulise muudatusega. kas keegi on suulise muudatuse vastu? ei ole, siis paneme nad koos hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss B, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss E meil on esitanud kolm fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd proua Suberi kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss e, H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundus, et tagasi lükatud, aga kontrollime, kompromiss J, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, viisteist vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud. nelikümmend kaheksa on tagasi võetud ja nüüd kompromiss ka, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, muudatus viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kuuskümmend viis kahes osas, panen esimese osa hääletusele ilma sõnata ki, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud, ütleb esinaine. aitäh valvsuse eest, härra aseesimees. nüüd eh, muudatus kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, kontrollime seda kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, üheksateist vastu, üks erapooletu, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, muudatus seitsekümmend kolm Nadja Hirschilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me kontrollime muudatust seitsekümmend kolm kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, kolmteist vastu, kaks erapooletut. Teil oli täiesti õigus, see on vastu võetud. seitsekümmend neli langeb ära. ja nüüd hääletame Äh, muudatust kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu. tulemus ei ole selge, kontrollime kaheksakümmend ühte. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kuusteist poolt, üheksateist vastu, kuus erapooletut, tagasi lükatud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd panen hääletusele kogu arvamuse eelnõu, teeme seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend viis poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole. niisiis õnnitleme raportööri ja ma äh, kutsun teid üles siis äh, tegema tööd majandus- ja rahanduskomisjonis, et äh, see arvamus leiaks siis ECONi komisjoni koostatavas tekstis oma koha. nüüd oleme selle päevakorrapunkti ammendanud ja läheme kaheksanda päevakorrapunkti juurde, hääletame härra Adam Koosa arvamuse eelnõu, mille teemaks on puuetega naised. kõigepealt kompromiss A, mille on esitanud neli fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, komp-, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel üks, seal oli kaks kompromissi, pidime hääletama ma unustasin F-i hääletusele panna, nii et, et me läheme tagasi ja hääletame kompromissi F, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis, kontrollime muudatust kolmteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, erapooletuid ei ole. see on vastu võetud kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss E kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. niisiis. kakskümmend viis, kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, kaks erapooletut, see ei ole vastu võetud. nüüd kakskümmend kuus proua Klivetilt koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd äh, muudatus kolmkümmend kolm raportöörilt koos suulise muudatusega, vastuväiteid suulisele muudatusele ei ole, siis panen koos hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kolmkümmend viis langeb ära ja kolmkümmend kuus ja kolmkümmend seitse ka ja nüüd kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd panen hääletusele kogu arvamuse ja teeme seda elektrooniliselt Äh, niisiis kolmkümmend kolm poolt, äh, vastu pole kedagi ja kuus erapooletut. õnnitlused raportöörile. ja nüüd oleme jõudnud tänase hommiku viimase hääletuseni. selleks on äh, päevakorrapunkt üheksa ja hääletame Phil Benjoni raportit, mille teemaks on ökoinnovatsioon töökohtade ja majanduskasvu loomine läbi keskkonnapoliitika. pärast artiklit viis hääletame kompromissi H. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel üks muudatus kümme Juta Steinruckilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss, mis puudutab põhjenduspunkti B ja kompromiss I. neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaksteist Evelyn Regnerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel kaks, kompromiss A neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. Eh, see on vastu võetud. nüüd pärast artiklit kaks, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, muudatus äh, kuusteist. kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss J kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse. kontrollime muudatust kakskümmend kuus. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud üheksateist, ei, kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu ja erapooletuid ei ole. see on vas-, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame muudatust kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel neli, kompromiss D neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend viis Jutta Steinruckilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. keegi ei hääleta, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. nüüd kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss G, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus nelikümmend neli, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nüüd eh, muudatus üks koos suulise muudatusega, kas keegi ei ole suulise muudatuse vastu? siis paneme nad koos hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss K kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd panen hääletusele kogu arvamuse elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu pole keegi ja üks erapooletu. õnnitlused meie raportöörile euh, pardon, d'abord le 19. Donc Boulin, parce que pas vrai qu'on Ah oui. Alors, euh, comme... Euh... Niisiis, äh, kuna Edith Bauer peab olema ka äh, libekomisjoni koosolekul, siis me oleme äh, päevakorda muutnud, läheme kohe päevakorrapunkti üheksateist juurde nüüd ja annan sõna Monsieur Boulan. annan sõna härra Boulanile. Eh, kes tutvustab meile oma arvamuse eelnõu eh, Euroopa taasindustrialiseerimise teemal. tuletan meelde, et tegemist on arvamuse eelnõuga, mille me koostame ITRE komisjoni jaoks. ja niisiis me esitame ITRE komisjonile äh, muudatusettepanekud ja härra Pulan, teil on sõna. aitäh, esinaine. Äh, teen üsna lühidalt, äh, tegemist on raportiga, mis käsitleb Euroopa taasindustrialiseerimist ning kõigepealt on vaja rohkem investeeringuid ja need investeeringud peavad olema paremini suunatud, samuti tuleb neid investeeringuid mitmekesitada Eh, sellepärast et eh, meil on vaja arendada oma tööstuspärandit ja seda ka säilitada. Ehm, eh, meil tuleb ära kasutada neid vahendeid, mis meil on, selleks et me saaksime vallutada uusi turge ning olla konkurentsivõimelised rahvusvahelisel areenil ja läbi muudatusettepanekud olen ma rõhut-, just äh, rõhutanud just seda, et me peame kasutama oma ressursse rohkem taasindustrialiseerimisele. samuti olen rõhutanud, kuivõrd oluline on äh, sotsiaalsete normidele ka, olen esitanud nelikümmend kolm muudatusettepanekut, olen koostanud äh, kuus, olen koostanud ka kompromissmuudatusettepanekud ja kui me kohtusime variraportööridega, siis mul näib, et meil mingit erilist probleemi üksmeele leidmisel ei olnud Äh, suurem osa nendest muudatusettepanekutest on mulle vastuvõetavad ja huvipakkuvad. Äh, äh, tahaksin peatuda kahel muudatusel, muudatus üks, mille vastu ma tahaksin hääletada, sellepärast et ma tahaksin, et säiliks tugev sotsiaalse dialoogi vaim, mida muudatusega A tahetakse ära kaotada ja muudatus kakskümmend kuus, mis puudutab töötajate informeerimist ilma juriidiliste piirangutega Äh, ma arvan, et siin on äkki tegemist keelelise probleemi või tõlkeprobleemiga prantsuskeelses versioonis. Äh, me räägime siin äh, juriidilistest ja mitte õigusloomealastest asjadest. nii palju siis sellest, mis mul hetkel on öelda ja tänan kõiki kolleege selle eest, et nad töös osalesid ja aitasid mul oma arvamust paremaks muuta, aitäh. härra Tardan Äh, tahaksin lihtsalt öelda, et need äh, kompromissid on äh, meil veel arutusel ja meie fraktsiooni poolt siis tahaksin teha mõned täiendavad märkused. tahaksin rääkida härra Serkase muudatusettepanekutest Äh, mul on väga hea meel, et raportöör on nõus paljude meie muudatusettepanekutega. Äh, nagu ma ütlesin, meie oleme esitanud üsna palju muudatusettepanekuid ja ka kompromissid on olemas ja ma loodan, et meil õnnestub neid toetada, nii et, et tänan raportööri. Phil Benjon uh,. suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest arvamuse kallal. tegemist on olulise teemaga. see lihtsalt näitab, kuidas me saaksime eh, Euroopas nii uue kui vana tööstuse uuesti eh, taas elustada. minu, eh, sealt, kust mina pärit olen, on ajalooliselt väga tugev tootmissektor ja mul on äh, hea meel, kui me tõepoolest saaksime need ettevõtted hoida äh, konkurentsivõimelisena ja töös ja tegelikult minu, äh, minu äh, valimisringkonnas tööhõive suureneb. aga mul on ka paar muret. selles osas, mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust mul on ikkagi arvamus, et seda ei saa panna sisse õigusliku raamistiku, sest et muidu see muutub reegliks ja siis ei ole enam tegemist sotsiaalse vastutusega, mul tegemist on oksimoroniga siin. aga selle komp-, kompromissi ülejäänud osade eh, suhtes eh, olen ma väga positiivselt meelestatud, väga hea, tuuakse välja ühtsed kriteeriad, kriteeriumid ja väga hea, et antakse ka mingisugune märgistus, millele selle jaoks aruteluks andis tõuke see Bangladeshis kokku kukkunud vabrikuhoone. aga ma arvan, et ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas ei saa olla mingit õiguslikku raamistikku. mulle meeldib kompromiss D suures osas B aga oleks ka vaja väikeseid eh, muudatusi siin, kui räägitakse eh, õigustest ja kui räägitakse eh, ja kui räägitakse siin teenustest, siis see on hea, aga ma arvan, et elukeskne õpe ei ole meie pädevuses, see on liikmesriigi pädevuses. sest inimesed inimesed, kes eksamil läbi kukuvad, ei saa teha eksameid elu lõpuni lihtsalt selleks, et nendel on niisugune õigus. ma arvan, et me saame mm, edasi minna selle tööga, sest et raport on väga hea. ja, äh, tänu. järgmisena saab sõna Euroopa Komisjon, palun kes vastutab, kas mitte keegi? Um, vabandust, me vahet, eh, praegu toimus muutus eh, päevakorras ja meil inimest, kes sellest vastutab, ei ole kohal. niisiis, äh, härra Boulon. aitäh, esimees. Äh, tahaksin tänada sõnavõtjaid äh,, Phil Benjoni ja härra Dardeni Äh, ma ei näe mingeid erilisi takistusi äh, härra Dardeni ja Benjoniga äh,. olen kuulnud, mida neil öelda on ta ja äh, mis puudutab ettevõtete sotsiaalset vastutust, siis loomulikult ma olen, saan teie murest aru. ma arvan, et me jätkame oma arutelusid selleks, et kompromiss välja töötada, aga ma ei näe mingeid erilisi takistusi üksmeele leidmisel, aitäh ja, herzlichen Dank, Philipp, ähm, in meiner Sprache. suur tänu, Philipp, jätkan oma emakeeles, ütleb kõneleja. kahekümne viiendal septembril vaatame me muudatusettepanekuid läbi. hääletus on kahekümne kuuendal septembril tööstuskomisjonis äh, hääletatakse neljateistkümnendal oktoobril ja täiskogule läheb see raport äh, novembrikuus. Äh, ist der punkt äh, nummer elf. järgmiseks päevakorrapunkt number üksteist, äh, läbirääkimised nõukoguga globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi üle. Märlen Haakin, palun. suur tänu me pidasime eelmisel eh, õhtul eh, kolmepoolsed eh, läbirääkimised, jõudsime edasi selle teemaga. järgmine kohtumine on järgmise kuu kolmeteistkümnendal ja ma loodan, et see on siis viimane. nüüd mõned kõige tähtsamad teemad. kõigepealt kõigepealt piiri panemine teatud meetmetele, näiteks, eh, näiteks eh, sellele, kui palju eh, saab maksta globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist, kui töötajad reisivad ümberõppele. mõned tahavad, et kaetaks kuludest just nimelt EGF-ist seitsekümmend, kaheksakümmend protsenti aga igatahes parlament arvab, et see ei ole Euroopa lisandväärtus, et meil on vaja panna mingisugune lagi paika nendele kuludele ja ma ütleksin, et ähm, e-, enamus liikmesriike ei rakenda EGF-i sel moel, seda teeb ainult mõni üksik e, liikmesriik ja meie paluksime et, et kakskümmend viis protsenti oleks see e, lagi, komisjon tahtis viitekümmet protsenti, nõukogu kaldub selle poole, aga igatahes kokkuleppele jõudes me leppisime kokku kolmekümne viie protsendi osas ja igatahes selles eh, osas ei ole parlament nõus mitte sentimeetritki järele andma. ja veel üks tähtis küsimus, mis on siiani lahendamata, on kaasfinantseerimismäär. parlament eh, tuli välja kolme erineva kaasfinantseerimismääraga, kõigepealt tavaline, siis liikmesriikidelt poolt, kes võivad kasutada ühtekuuluvusfondi ja siis, ehm, ja siis liikmesriigid, kes on hõlmatud abiprogrammiga. nõukogu tahab, et oleks ainult üks kaasfinantseerimismäär. me ei ole veel kokkuleppele jõudnud, aga võib-olla me ikkagi suudame eh, kokkuleppele jõuda kahe erineva kaasfinantseerimise osas, üks on siis üldine ja teine nendele riikidele Ehm, keda eh, abistatakse ja ka nende riikide osas, kes siis eh, saavad kasu eh, ühtekuuluvusfondist, see tähendab üht-teist, kahtteist liikmesriiki. ja siis veel üks suur teema ja see on minu viimane asi, sest tegelikult väikseid asju on palju. nimelt nõukogu poolt sisse viidav noorte inimeste kontseptsioon, see on midagi täiesti uut sellel ei ole mitte mingit pistmist eh, selle tekstiga, mida me parlamendis hääletasime, aga ehm, eh, nõukogu on viinud sisse niisuguse süsteemi, et kui liikmesriik, ehm, liikmesriik kasutab EGF-i, siis eh, see võib hõlmata ka noori inimesi, eri, kui üks, vähemalt üks noor inimene Äh, on sellest regioonist, kus äh, töötajad äh, kaotavad töö ja siis see regioon saab abi. parlament on nõus selle ettepanekuga, tõepoolest noortel inimestel peaks olema juurdepääs EGF-ile, aga me arvame ikkagi, et peaks olema ka mingisugune loogika selles ning me peaksime ikkagi töötama äh, Eh, määruse eh, nii sisu kui siis eesmärgi raames ja me tulime välja oma ettepanekuga, mis võimaldab noortel inimestel eh, sellest kasu saada, aga siiski oleks tihedamalt seotud määruse eesmärgi ja rakendusalaga tegelikult neid eh, lahtisi otsi on veel palju, aga edasiliikumine on toimunud ja loodetavasti veel üks trialoog ja ehm, asjad saavad korda loomulikult siis, kui nõukogu eh, on koostööaldis, sest meie oleme omalt poolt olnud seda väga. suur tänu, Mariann, kas keegi soovib veel kommenteerida? jah, mõned täiendused, mina olen variraportööriks selles teemas. me oleme hea me-, tunneme heameelt nende edusammude üle, mis siiani on toimunud ja selle üle, mida me oleme läbirääkimiste käigus saavutanud. Äh, ma viitasin sellele ka juba siis, kui me rääkisime eelmisest päevakorrapunktist. Äh, tahaksin äh, Eh, seda, et eh, ettevõtted eh, saavad neid vahendeid kasutada ka restruktureerimiseks mis puudutavad kahte olulist punkti, mida rõhutas raportöör ja need on kaasrahastamine ja abi, mis on suunatud just noortele, need on tõesti väga olulised teemad mille osas äh, peab olema tähelepanelik, näiteks äh, see, mis puudutab äh, kaasfinantseerimist, need diferentseeritud kaasfinantseerimise määrad, mulle tundub, et, et sellele tuleb tähelepanu pöörata. mis puudutab nüüd konkreetselt noortele suunatud abi, siis meil on plaanis tulla välja ettepanekuga tagada ta mm, Äh, sidusus, äh, sellepärast et äh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond oma õiguslikult aluselt ei ole selleks, selle abiga seotud. siin tegemist on pigem fondiga, mis on suunatud, kui kriisi või globaliseerumise tõttu ettevõttes inimesed lahti lastakse Äh, nii et, et äh, need, et need on mõned punktid, mida me võib-olla peaksime äh, arutama, mis on meie fraktsiooni jaoks olulised ja loodetavasti tuleme nende juurde tagasi, aitäh. aitäh. Uh, aitäh, uh, Frederik. Thank you, chair, I just would. suur tänu. mina tahaksin küsida proua Haakenilt nende läbirääkimiste käigus, kas te arutasite ka hilja Eh, hiljuti avaldatud Euroopa Kontrollikoja eh, raportit, mis olid üsna skeptil-, mis oli üsna skeptiline eh, globaliseerumisfondi kasutamise osas ja kus tuldi välja ka teatud soovitustega. kas sellele raportile viidati läbirääkimiste ajal? aitäh, Sari, järgmine kõnelejate nimekirjas olen mina. Mariann, mul on väga hea meel, et sina pead läbirääkimisi, sina oled tõesti naine, kes suudab oma tahtmise läbi suruda ja me oleme ka Saksamaal näinud, kuidas globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi vahendeid kasutada. meil ei olnud väga lihtne valitsust veenda, et tegemist on hea fondiga. mul on väga hea meel, et see fond on olemas ja mul on hea meel, et me saame noori inimesi toetada mitte ainult sõnadega, vaid ka tegudega. Need summad jõuavad tõesti kohale inimestele kätte ja väga raske oli nõukogu veenda, et tegemist on väga täit-, tähtsa meetmega, tegemist ei ole siin mingi PR-tööga. tegemist on meetmega, mille puhul on näha käegakatsutavaid tulemusi. Mariann, sulle esitati paar küsimust, äh, nii et äh, ootame nüüd põnevusega sinu vastuseid ja palju edu sulle, sest äh, sinu riik on olnud edukas ja sina ise ka. suur tänu. aitäh ka kõikidele, kes sellel teemal sõna võtsid vastates Sari küsimusele me tõepoolest arutasime kontrollikoja raportit ja me küsisime ja palusime ka, et nõukogu E, mõtleks selle peale, et ta võtaks vähemalt mõnedki e, e, soovitused arvesse. seal olid kolm soovitust ja kõige olulisem oli siis see, mis kvalifitseerub selle meetme jaoks ja ka nõu-, see kontrollikoda ütles, et peab olema paika pandud mingisugune piirmäär, sellepärast et Eh, sellepärast, et paljud liikmesriigid kasutavad eh, enamus seda EGF-i raha tõesti nende meetmete jaoks, mis eh, ka selle noh, mis ehm, kvalifitseeruvad, aga see pole kõikjal nii vaja väike protsent liikmesriike kasutasid suure osa Eh, rahast, mis niimoodi nendele tuli eh, mitte kvalifitseeruvate asjade jaoks. ja lihtsalt nad kasutasid seda raha nii, et mingit Euroopa lisandväärtust ei tekkinud ja sellepärast me nõudsimegi, et oleks pandud kahekümne viie protsendiline piirmäär eh, nii nõukogu ja komisjon tahtsid viiekümneprotsendilist eh, mm, siis seda eh, piiri ja siis me leppisime kokku kolmekümne viie osas. aga möödunud õhtul, kui me asja arutasime, siis ma ütlesin nõukogule selgesõnaliselt, et parlament on juba läinud kaugemale selles küsimuses, kui nad eh, plaanisid ja et juba praegu on meil kolmekümne viie protsendiga raskusi kolleegidele selgeks teha, miks see määr peab nii suur olema, aitäh! Thank you very much, Mariann. I think this really is a suur tänu, Mariann, ma arvan, et siin on tõesti edusamme näha ja me tõesti liigutame neid asju. see oli päevakorrapunkt number üksteist, nüüd läheme päevakorrapunkti number kaksteist juurde. Antigoni Papatopolo arvamus, kus ta istub seal täiesti teises kohas kui muidu, palun. I would like to say that uh... mina tahaksin öelda, et eh, päevakorrapunkt number kaksteist on komisjoni ettepanek ja siin eh, võetakse mm, ette direktiiv, mida ringi sõnastatakse, puudutab teadustööd, õpinguid, õpilasvahetust E, selleks, et lihtsalt oleks võimalik ähm, anda edasi oskusi, et oleks võimalik ära see, äh, ära kasutada oskuste edasiandmine erinevatele kolmandate riikide inimestele. tegemist on üsna keerulise teemaga. E, selle ümbersõnastamise käigus püütakse e, püütakse äh, just teha midagi ära kolmandate riikide teadus, teadlaste, äh, tudengite ja õpilaste jaoks. kaks äh, seal on kaks uut elementi. üks on need tasustatud, tasustatud praktika ja siis ka lapsehoidjad sest neid eh, ei ole siiani eh, dokumendiga eh, hõlmatud. kaheksateist muudatusettepanekut tuli Fari raportööridele ja proua Essaia esitas neid Rahvapartei nimelt. ALDE on esitanud muudatusettepanekuid, kolleeg Hirš tegi seda neile eh, eh, ei meeldi mõned asjad meie eh, raportis. mina isiklikult tulin välja seitsmeteistkümne muudatusettepanekuga. eile meil oli koosolek variraportööriga, raportööridega ja tundub, et on olemas valdkondi, kust me saame jõuda kompromissile Eh, just eh, muud, eh, põhjenduspunktide osas kaksteist, kolmteist on meil võimalik jõuda kompromissini ja ka kolmkümmend kolm ja kolmkümmend kuus nende kohta saab teha kompromissi, see puudutab tudengite juurdepääsu tööturule, seal tuuakse välja miinimumtundide arv, mis nad töötada saavad fraktsioonide arvamused küll erinevad, mõlemad, mõned ütleksid, et nad võiksid minimaalselt eh, töötada kümme tundi, teised ütlevad kakskümmend. siin me peame ikkagi mõtlema veel, eh, milline oleks kompromiss ja eh, kolmkümmend, põhjenduspunkt kolmkümmend kuus räägib võrdsest kohtlemisest ja sotsiaalkindlustusest see peab eh, olema viidud eh, kooskõlla ühtse loaga, sellepärast et ühtne luba on juba olemas eh, praegu kehtivas direktiivis. mis puudutab artikleid, siis me oleme arutanud viisteist artiklit, seda tegime me eile ja kolm eh, variraportööri, keda ma nimetasin, on tulnud välja muudatusettepanekutega. Eh, kolm F, eh, kolm M, need puudutavad just neid praktikante, keda, keda rahastatakse, kellele makstakse raha poliitil-, fraktsioonidel on sellele teemale erinev lähenemine me eh, praegu lihtsalt arutasime ideid, millega välja tuldi ja milline on kokkulepe, pole praegu veel teada. me oleme arutanud ka eh, teisi artikleid, eriti kuus F-i, mis puudutab liikmesriike, kes võtavad enda juurde kolmandate riikide kodanikke, eh, nii et nad on nende riigis ja seal ähm, tuuakse ära tingimused tingimused, mida, milliseid dokumente peavad esitama tööandjad, et nad saaksid selles liikmesriigis olla. arutasime ka e, punkte üheksa ja kaksteist, kus tuuakse välja just konkreetsed tingimused teaduritele milliseid dokumente nendel on vaja, et nad saaksid pikendada äh, riigis olemist. siin ei ole mitte mingisuguseid ealisi piiranguid. me oleme arutanud veel mõnda artiklit, see äh, puudutab näiteks võrdset kohtlemist, artiklid kakskümmend üks ja kakskümmend neli, see puudutab äh, töö otsimist, sest liikmesriikidel on erinev lähenemine Eh, sellele, kui kaua võivad seaduslikult kolmandate riikide kodanikud nende liikmesriigis eh, viibida, sellepärast et mõned fraktsioonid tahavad kuus kuud, teised eh, kaksteist kuud, kolmad kaheksateist kuud, selleks et inimesed saaksid töötada või luua oma ettevõtte, neid artikleid me peame arutama ja eh, kui me oleme nüüd variraportööridega seda, neid teemasid arutanud, siis ma arvan, et me eh, jõuame kokkuleppele, eh, sest nii üks kui teine poliitiline fraktsioon on valmis kompromissiks ja on tegelikult ka mõned asjad, millega me leppida ei saa, seda ütles meile libe komisjon. aga ma tahaksin tänada sekretäriaati sellepärast et meil on väga eh, ranged ajalised piirangud, eh, sest komisjonilt eh, komisjonilt tuli see ettepanek siis, kui me läksime suvepuhkusele ja sekretäriaat on väga meid toetanud, et me saaksime rangest ajagraafikust kinni pidada ja ma tahaksin tänada variraportööre eh, nende kaastööst ning me tuleme välja kompromissettepanekutega selle nädala lõpuks, aitäh! suur tänu, kallis Antigone, sul on nii ilus eesnimi suur tänu ka sekretäriaadile, eh, see väga hea oli, et sa tänasid ka sekretäriaati, et me unustame tihti sekretäriaadi ära, nii et suur tänu, et sa neid ka tänasid. nüüd saavad variraportöörid sõna ja kõigepealt Sari Essaia, palun Rahvapartei nimel suur tänu, härra esimees, ka mina sooviksin tänada raportööri nende suurepäraste arutelude eest, mis meil olid eile võimalike kompromisside üle. ma olen veendunud, et me jõuame headele kompromissettepanekutele, sest on tõesti teid, kuidas jõuda üksmeelele raportöör juba väga hästi rääkis nendest küsimustest, mis on vastuolulised ja on mõned muudatusettepanekud, mis lähevad eri suundades, nii et meil tuleb tõesti nüüd otsustada, et milline peaks olema tööhõivekomisjoni kurss. nagu raportöör juba ütles, selle direktiivi kohaldusala laiendamine vabatahtlikele, au pair lapsehoidjatele, tasustatud ja tasustamata praktikantidele on tõesti vastuoluline. ma arvan, et meie ülesanne peaks olema nende haavatavate rühmade kaitsmine ja ma kujutan tõesti endale ette, kuidas on võimalik neid haavatavaid rühmasid ära kasutada. kui sul ei ole korralikku töölepingut, siis nende staatus ja on väga keeruline. ja paljud minu muudatusettepanekud lähevad just äh, nend-, selles suunas, et ma üritan kaitsta neid rühmasid. mis puudutab võrdset kohtlemist ja sotsiaalset äh, äh sotsiaalseid tagatisi, siis tõesti väga hästi see on, et me äh, läheme selle direktiivi suunas. see direktiiv äh, on meie koja heakskiidu saanud juba. artikkel kakskümmend üks ja kolmkümmend kuus ütlevad ka seda. siis veel mõned minu muudatusettepanekud äh, on sellised, kus ma ütlen, et kui meil on juba olemas liikmesriigis toimivad äh, ja paremad menetlused, siis peaks lubama ka neid säilitada aga nagu raportöör juba ütles, ma tõesti äh, ootan ka huviga juba meie kompromissettepanekuid ja väga hea oleks, kui need saaks välja töötatud veel selle nädala äh, jooksul, nii et me tõesti suudaksime kinni pidada ka sellest väga tihedast ajakavast. suur tänu, Sari! variraportöör äh, liberaalide fraktsioonidest on meie komisjoni aseesimees Nadja Hirš, sul on sõna, palun! suur tänu! kõigepealt suur tänu raportöörile äh, ja variraportööridele teistest fraktsioonidest Te. tegemist on väga tähtsa küsimusega ja sellepärast on väga kahju, et me selle nii kiiresti peame läbi vaatama, sest tõesti, me räägime siin saatustest see määrus hakkab inimeste elu koha peal mõjutama, kui kaua nad võivad sinna jääda, kui kaua nad võivad töötada ja nii edasi. ja sellepärast äh, on tõesti väga kahju, et me peame selle lihtsalt kiiresti läbi suruma. eilsel arutelul me pidime põhiliselt keskenduma nendele inimestele, kes tulevad Euroopasse ja keda me peame kaitsma ekspluateerimise eest. vastus on ilmselgelt jah kuid me peame liberaalide arvates neile andma ka võimaluse, kui me oleme piiravad, kui me liiga palju tõkkeid sisse kirjutame, nende võimalusi kärbime, siis ühelt poolt on meil korralik kaitse olemas, aga samalt ajal, samal ajal võtame neilt ära väga palju võimalusi ja sellepärast tuleb meil siin tasakaal leida ja ma loodan, et nendes erinevates valdkondades on võimalik see tasakaal ka leida meie jaoks on väga tähtis, et äh, teadusettevõtetele äh, ja ka äh, kommertslikele ettevõtetele ei tehtaks siin liiga suuri bürokraatlikke tõkkeid. näiteks artikkel kaksteist lõige kaks meie arvates ei ole võimalik see, et ettevõte peab siin hakkama tõestama, et äkki on veel mõni teine Euroopa Liidu kodanik, kes paremini sobiks sellele töökohale. mina saan aru, et äh, teadusinstituudid ja ettevõtted ütlevad, nad soovivad, et nad, et nad võtavad tööle selle inimese, kes neile sinna kõige paremini sobib ja ei ole vaja sinna hakata ehitama bürokraatlikke tõkkeid, kus tuleb hakata tõestama, et äkki siiski leiaks kellegi teise, kes tuleb Euroopa Liidust. nii et ma tõesti arvan, et kui me räägime siin äh, kärpimisest ja säästmisest, siis ei saa hakata siin selliseid bürokraatlikke ähm, tõkkeid üles ehitama hakata siis veel üks punkt, mis minu jaoks on väga tähtis. nimelt, kui kaua võivad tudengid töötada. komisjoni ettepanekus on kirjas kakskümmend tundi. mina leian, et kakskümmend tundi on tõesti päris palju, aga meil on ka väga palju eh, ülikoolilinnasid, kus elu on kallis. London või München näiteks seal tuleb minu teada vähemalt kümme tundi nädalas tööd teha selleks, et saada üüri ära makstud ja peale selle on neil vaja ka raamatuid osta ja süüa. nii et ma tõesti arvan, et, äh, et väga äh, kontraproduktiivne on see, kui me siia kümme tundi kirja paneme, nii nagu mõned fraktsioonid soovivad siis see, kus räägiti, et kolmkümmend kolm tundi, aga kui vaadata nüüd artiklit äh, kakskümmend kolm ja ma loen siin ette, et iga liikmesriik paneb paika, mitu tundi nädalas või mitu päeva kuus või aastas äh, maksimaalselt võib äh, siis äh, selle tööga tegeleda. ja et nädalas võib see olla siis kakskümmend tundi, ei ol-, või olla vähem kui kakskümmend tundi nädalas. ja kui me nüüd kahekümnelt tunnilt läheksime kümnele tunnile, siis väga paljudelt tudengitelt tegelikult võetakse leib laualt ära. ja minu arvates on tõesti tegemist punase joonega, selle üle tuleb aru pidada. ma kardan, et muidu me lihtsalt äh, Äh, jätame äh, sellise mulje, et te võite küll tulla, aga, aga raha peate ka kaasa võtma. see on minu jaoks tõesti tähtis küsimus. siis veel teine küsimus, kui kaua võib pärast äh, tegevuse lõpetamist jääda Euroopa Liitu. meie soovime olla siin suuremeelsed ja leiame, et poolteist aastat on hea lahendus. kui need inimesed soovivad siia tulla, kui tegemist on andekate inimestega, siis peab neile jääma ka võimalus siia jääda nüüd minna tagasi selle komisjoni ettepaneku juurde, mis on kaksteist kuud, siis minu arvates ei ole see küll heaks märgiks nendele inimestele, kes soovivad Euroopasse tulla. suur tänu ka nende kriitiliste märkuste eest, sest need olid, oli liberaalsed hääled ja nüüd rohelised, Jean Lambert. aitäh, ka mina tahaksin äh, tänada raportööri tehtud töö eest ning samuti olen nõus nendega, kes ütlevad, et on kahetsusväärne, et me peame nii kiiresti selle teemaga tegelema. kui vaadata, mis on meie komisjonile sobiv, mis on libe komisjonile sobiv, siis libe komisjoni muudatusettepanekute tähtaeg oli veelgi varasem kui meie komisjoni tähtaeg ja see on äh, meile tekitanud teatud probleeme, sest meile tundub, et mõned teemad, mis peaks olema kaetud, jäävad kaet-, katmata ja seda just ajaprobleemide tõttu. ja see on tõesti kahetsusväärne. nõustun ka proua Essayaga, kes ütles, et et me ei tohi selle direktiiviga tagasi minna, äh, siis kui liikmesriikides näiteks on palju soodsamad äh, tingimused, need peavad alles jääma ja siit jõuangi ühe teema juurde, äh, mis puudutab seda ühtset luba. antud hetkel äh, praegu on äh, tea-, teadlased pandud enam-vähem samale pulgale sinise kaardi omanikega. ja nii Äh, tekivad meil probleemid, äh, kui näiteks äh, pereliikmete Euroopa Liitu tulemine tekib kõne alla, näib, et me läheme siin tagasi ja meie fraktsioon sellega nõus olla ei saa. ning kui me otsime paralleele selle ühtse loaga ja sellega, mis on hõlmatud, siis põhimõtteliselt mul ei ole probleeme, et me siia täiendavad grupid sisse toome, aga tahaksin komisjonilt teada, kuidas, kuidas see täpselt välja näeb, kes siis saavad tulla, kes mitte Äh, sellepärast, et see ühtne luba peab hõlmama ju neid, kes töötavad ja kellel on õigus töötada ja te võite ju väita, et jah, et see võib ju hõlmata ka üliõpilasi, kui me anname neile loa töötada. ja see peab olema lihtsalt äh, äh, mitte, mitte niisama antud õigus. nii et, et aga me üldiselt toetame komisjoni ettepanekut. kui jutt käib nüüd aga mõnedest teistest gruppidest, siis me ei äh, vaata siin ju tegelikult töösuhteid alati, vabatahtliku töö ei ole ju ametlik töösuhe. nii et, et äh, siin on meil probleeme mõningate muudatusettepanekutega, mis äh, lihtsalt kõiki neid gruppe vaatab kui inimesi, kellel on töösuhted. me oleme nõus, et on vaja selgust, inimesed peavad aru saama, mis alusel nad siia tulevad ja millised on nende õigused ja millised on neie ootused, kui nad siin töötavad või ei tööta. millised on nende õigused, kui nad on siin koduabilistena, kui nad on siin vabatahtlikena ja kuidas nad äh, saavad ka oma õigusi kaitsta, sest et äh, palju, mitmetel juhtudel on tegemist ju tegelikult lepinguõigusega ja siis tuleb rääkida veel ka äh, töösuhetest ja juriidilistest suhetest, nii et, et ma arvan, et me peame olema siin väga ettevaatlikud nende sõnastustega, et me ei sunniks inimestele peale siis töösuhteid, kui tegemist ei ole tegelikult äh, töösuhtega, nii nagu nemad sellest aru saavad. mõned muudatusettepanekud äh, käsitlevad praktikantide teemat ka olgu siis tegemist tasustatud või tasustamata praktikantidega. mõnede liikmesriikide jaoks on praktika alati seotud konkreetse õppeprotsessiga, see on osaks õppeprotsessist ja mõnedes liikmesriikides asi jällegi niimoodi ei ole Äh, mõnedes liikmesriikides praktika tuleb mängu alles siis, kui inimesed on ametliku haridustee juba lõpetanud. nii et, et meie fraktsioonil oleks keeruline äh, toetada selliseid muudatusettepanekuid, mis seda definitsiooni kitsendavad nüüd koduabilised ja vanuse küsimus seoses sellega tõstatati, kas artikkel kolm või artikkel neliteist. meie fraktsioon äh, on seda meelt, et tuleb tingimused paika panna, mille alusel inimesed tööle võetakse, kui äh, palju neil on vaba aega. et meil ei tekiks siin ekspluateerimise võimalust. Äh, millega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kodutöötajate konventsioon tegeleb. ja vanuse küsimus on oluline ja kas me siin kehtestame mingi ülempiiri äh, sellele, kust alates saab olla koduabiline, kust mitte. meie ei tahaks seda ülempiiri. meie leiame, et ka vanemas eas võib-olla inimestele võib selline kogemus kasuks tulla. Nad tahavad aru saada teisest kultuurist, keelest nii et, et meie ei tahaks seda ülempiiri kehtestada. aga muudatused, mida meie toetame, on sellised, mis hoiavad asja nii avatuna kui võimalik ja selgitavad ja muudavad selgemaks inimeste õigusi ja ootusi. aga me tahame, et väga paljud inimesed sellest süsteemist kasu saaksid ja tuletage, tuletan meelde, et tegemist on õigusaktiga mis äh, jääb jõusse pikemaks ajaks kui lihtsalt paar aastat. nii et, et see, selles vaimus peaksime sellele ka lähenema, aitäh, aitäh. kas on veel keegi, kes soovib sõna saada? ei ole, kas Euroopa Komisjonist on keegi, kes tahaks kommenteerida? palun, kes ka poleks, teil on sõna. Yes, thank you very much, Chair and aitäh. aitäh aitäh raportöörile ja variraportöörile tehtud töö eest äh, ja ka muudatusettepanekute eest. nüüd äh, kommenteeriksin mõningaid äh, peamisi teemasid, mis siin on tõstatatud ja ka mõned selgitused. kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada, et selle ettepaneku eesmärk on Äh, suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja meelitada siia andekaid inimesi, üliõpilasi ja teadlasi. ja samuti äh, soodustada noorsoovahetusi ja kaitsta kaitsetumaid äh, elanikkonnarühmi, nagu näiteks koduabilised meie ei näe seda äh, ettepanekut seotud äh, kui sellist, mis on peamiselt seotud tööjõu liikumisega. jah, teatud asjad siin on nagu tööload üliõpilastele ja nõnda edasi, aga meie jaoks ei ole see ettepanek siis äh, selline, mis keskendub tööjõurändele Äh, seda tuleks äh, silmas pidada, loomulikult teie olete tööhõivekomisjon ja teie jaoks tööga seotud aspektid on väga olulised ja täiesti õigustatult, aga äh, pidage meeles, et need rühmad, kes selle ettepaneku raames siia tulevad, tulevad siia põhjusel, isegi need, kes siin tegelikult töötavad, nende tuleku põhjus ei ole peamiselt seotud tööga. samuti Äh, mis puudutab nüüd neid muudatusettepanekuid, äh, kus laskutakse väga palju üksikasjadesse just tööseaduse osas, üristatakse ühtlustada liikmesriikide tööseadusandlust või paika panna töösuhte elemente. Nende kohta ma pean ütlema, et äh, see tegelikult ei olnud komisjoni ettepaneku eesmärk, me ei tahtnud laskuda üksikasjadesse ja hakata ühtlustama liikmesriikide tööseadusandlust ning äh, tegemist on nõukogu ja liikmesriikide jaoks väga tundliku teemaga, neile küll ei meeldiks, kui me selles suunas läheksime selles ettepanekus. meie ettepanek äh, nagu me ka teistes rändega tehtud ettepanekutes oleme teinud, on õiguste harmoniseerimine õig-, võrdse kohtlemise raamistik. Te mainisite siin seda ühtset luba, ja, ja sellega kaasnevat õigust võrdsele kohtumisele ja loomulikult meil on võrdse kohtlemise sätted ka teistes direktiivides, sinise kaardi direktiivis, teadlaste direktiivis ja nõnda edasi. nii et, et äh, ma loodan, et me selgitasin, selgitan teile natukene seda äh, äh, meie arusaamist sinisest kaardist ja võrdsest kohtlemisest. mis puudutab nüüd teadlasi siis tuginedes olemasolevatele direktiividele, kahe tuhande viienda aasta teadlaste direktiiv, siis teadlastel on õigus täielikule võrdsele kohtlemisele ja siin ei ole mingeid erandeid. meie leidsime, et selline staatus tuleb säilitada, me ei tahtnud kindlasti eh, tagasi minna ja seetõttu oleme teinud ettepaneku lubada erandit artiklis kaksteist, mis puudutab ühtset luba ja sellega seatakse teatud piirangud võrdsele kohtlemisele. meie leiame, et teadlased peaksid säilitama oma äh, õiguse täielikult võrdsele kohtlemisele. mis puudutab üliõpilasi, siis meie leiame, et äh, et ühtse loa raames nad on juba hõlmatud, sest nagu siin öeldi, see ühtne luba Äh, hõlmab ka neid, kellel on lubatud töötada ning meie oma ettepanekus ütleme, et üliõpilastel on õigus töötada. ja neil on isegi võimalik olla ise ettevõtjaks, aga piirang on loomulikult see, et see ei ole peamine põhjus, miks nad siia tulevad ja need teised, kes on selle ühtse loa raames kaetud, peaksid ka edaspidi olema sellega kaetud ja eh, arvestada siis neid piiranguid, mis seal on. nii et, et võib-olla nende kohtlemine on võib-olla vähem soodus võrreldes eh, üliõpilastega, aga nad on selle ühtse loaga kaetud. ning eh, siis veel teised kategooriad, nagu näiteks praktikandid, vabatahtlikud kooliõpilased, kel põhimõtteliselt ei ole töötamise õigust ja nende jaoks äh, äh, näeme samuti ette võrdse kohtlemise vähemalt selles osas, mis puutub juurdepääsu kaupadele ja teenustele. ja väga vähe on erandeid. nii et, et ma arvan, et neil peaks olema põhiõigus võrdsele kohtlemisele, kuigi neid töötajateks ei peeta. niisiis, see oli meie ettepaneku loogika, nagu me juba libekomisjonis ütlesime me oleme äh, valmis lisama põhjenduspunkti, et seda olukorda selgitada, nii et, et kõigil oleks tõesti täiesti selge, milline on meie loogika, kes on hõlmatud, kes mitte. Äh, nii et, et me oleme valmis asja täiendavalt selgitama, aga selline on siis selle loogi-, äh, see loogika, millest me oma ettepanekus lähtusime võrdse kohtlemise osas. ja lõpetuseks Äh, nendest soodsamatest sätetest, mis on liikmesriikide õigusaktides. loomulikult me oleme ette näinud äh, võimaluse, et liikmesriigid säilitavad äh, soodsamad tingimused, eriti õiguste osas. loomulikult, kui liikmesriigid näevad ette soodsamaid õigusi, tuleb seda lubada aga me ei äh, tahaks laiendada neid kõigile sätetele, ka äh, Euroopa Liidu lubamise sätetele, sest siis tekiks meil väga äh, killustatud raamistik, sellepärast et kui liikmesriigid lubavad riiki sisenemiseks täielikku vabadust, siis mulle tundub, et, et see, see ei oleks kasulik, nii et, et on teatud valdkonnad, kus liikmesriigid peavad säilitama oma manööverdamisruumi, eriti õiguste osas, aga ma arvan, et me ei tohiks seda äh, laiendada siiski kõikidele selle õigusakti punktidele, sest niimoodi me killustame õigusliku raamistiku ja meie eesmärk oleks, et meil oleks just sidusam ja, ja ligitõmbavam raamistik erinevate isikute kategooriate jaoks sellega hetkel lõpetan ja kui on küsimusi, siis loomulikult olen rõõmuga valmis neile vastama, aitäh! suur tänu nende arutelude põhjalikkuse eest, Antigone, nüüd on sinu ülesanne paari sõnaga see kokku võtta, sellest meil on veel paar päevakorrapunkti ja siis kell üksteist tahtsime alustada kuulamisega. jah, hästi, kõigepealt suur tänu variraportööridele sest nad tõid välja ähm, selle, et me tegelikult oleme põhimõttelisel ühel äh, nõul. jah, tõesti, meil on aega vähe ja selle projektiga me tõesti mõjutame inimeste elu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, nii et tõesti meil oleks vaja rohkem aega. ja ma tõesti paluksin, et järgmine kord sellises olukorras meile antakse ka rohkem aega, sest meil on vaja rohkem arutada neid küsimusi ka komisjoniga tahaksin küsida komisjonilt, Te sel-, andsite meile selgitusi. kas te võiksite meile anda neid selgitusi kirjalikult erinevate kategooriate kohta nii kiiresti kui võimalik, äkki juba homseks, sest siis me saaksime täpselt vaadata, mis sätted on praegu olemasolevates direktiivides kin-, olemas ja siis ma saaksin neid tugevdada meie kompromisside kaudu. veel paar küsimust, mis tahtsin tõstatada tõesti, äh, kohaldusala laiendamine teeb seda kõike äh, raskemaks, meil tuleb leida tasakaal, meil tuleb vaadata, kuidas nendes erinevates valdkondades sotsiaalsed tagatised, aeg, vanus, äh, kuidas kõik need küsimused lahendada, kuid ärgem unustagem, et tegelikult erinevates liikmesriikides on lähenemine erinev ja sellepärast ei peaks osasid sätteid tegema äh, kohustuslikuks, kui nad siiamaani pole kohustuslikud, ärgem ignoreerigem lähimuspõhimõtet ja ma arvan, et seda tuleb ka rohkem välja tuua. ja mis puudutab äh, töötust, siis jah, tõesti, väga tähtis on äh, leida parimad kandidaadid ja parandada oma konkurentsivõimet turul äh, võttes tööle äh, kõige paremad töötajad äh, kolmandatest riikidest, kuid ärgem unustagem, et meil on Euroopa Liidus ka palju riike, kus äh, tööpuudus on suur, samal ajal aga Kreekas, Itaalias, Hispaanias, lõunapoolsetes riikides Euroopa Liidus toimub ajude äravool ja eurooplased üritavad kõigepealt leida tööd koduriigis, siis lähevad edasi Saksamaale või mujale ja kui meil on nii palju täitmata töökohti, siis võiks tõesti mõelda ka selle peale, kuidas saavutada parim tasakaal. selleks, et säilitada see tasakaal tööjõuturul me hindame väga seda, kui komisjon saaks meile vastused anda kirjalikult ja tooks välja need äh, sätted, mis juba kehtivates direktiivides kirjas on ja otse loomulikult me üritame veel selle nädala lõpuks kompromissid välja töötada. suur tänu, Antigone, ja teile veel palju jõudu järgnevateks äh, päevadeks, sellepärast et järgmisel nädalal, kahekümne viiendal septembril vaatame me kompromissettepanekud läbi, kahekümne kuuendal septembril toimub hääletus ja libekomisjonis hääletatakse seitsmeteistkümnendal oktoobril, nii et suur tänu selle arutelu eest. nüüd vaatan kella. tegelikult on meil ainult kuus minutit aega. kallis Edith Bauer, me räägime siin praegusel hetkel romade integreerimisest. kas Edith on võimalik kuue minutiga, ma tean, et sina suudad kõike kuue minutiga. Thank you, Toomas. Uh, we have got aitäh, meil on kuuskümmend viis muudatusettepanekut ja tahaksin tänada kõiki neid, kes neid muudatusettepanekuid on esitanud. enamik nendest muudatusettepanekutest on äh, kompromissides kaetud, meil on kümme kompromissmuudatusettepanekut, me arutasime neid eile. mulle näib, et me suudame saavutada Äh, üsna laiapõhjalise kokkuleppe, mõned muudatusettepanekud loomulikult äh, jäävad kas siis selle arvamuse ulatusest välja või ma ei saa olla nendega nõus, nagu näiteks muudatus üksteist, mis puudutab sisserändajaid, mitte romisid. nii et, et mõnedes punktides meil on vaja äh, rohkem selg-, selgust, nagu muudatus kolmteist, mille on esitanud proua Kliveti ma ei saa sellest muudatusest aru, võib-olla on probleem tõlkes. aga ma ei saa tõesti aru, mida ta tahab. tahaksin rõhutada, et mina keskendusin pisut rohkem äh, kui tavaliselt äh, romi naiste töö saamise võimalustele ning mina tahaksin, et et siin säiliks see vahe tegemine tööturule juurdepääsu diskrimineerimise ja töö leidmise võimaluste vahel. Need kolm asja on omavahelgi seotud, aga nad ei ole täpselt sama asi. niisiis kompromissides üritasin ma ühendada kõik need kolm aspekti, aga ma paluksin, et me säiliks, säilitaksime need vahed sest et üks asi on tõesti see, kuidas tööd saada. meil ei ole kunagi olemas väga palju töökohti selliste väheste oskustega tööliste jaoks. ja seetõttu on äh, rominaistel just väga raske tööturule pääseda väga paljud muudatusettepanekud puudutasid ka haridust ja segregatsiooni. mina olen selle poolt. mina olen nende muudatusettepaneku poolt, mis rõhutavad hariduse olulisust just nimelt varases lapseeas. ning ma arvan, et selle teema me oleme üsna hästi katnud, nii et, et veel kord suur aitäh ning teeme koostööd kompromissmuudatusettepanekute osas ja paluksin äh, tagasisidet äh, kuni täna õhtuni kompromissmuudatusettepanekute osas, aitäh. Ähm, Kinga Künts. Kinga Künts, aitäh, aitäh, Edith äh, selle arvamuse eest. minu arvates on meil kõik olulised aspektid olemas meie sooviksime nendes kompromissides näha aga sellist keelekasutust, ähm, äh, kus sellest probleemist ei räägitaks kui äh, äh, romi naiste mingist isikuomadusest. me sooviksime natuke teistsugust sõnastust, sest et meil oleks vaja sellist süsteemsemat lähenemist, mida peaks peegustama ka meie keelekasutus Äh, kelle kasutus peaks näitama, et, et, et see et äh, võimalus äh, tööd saada on otseselt seotud õhkkonnaga, mis valitseb koolides, et et koolid ei usalda vanemaid ja selleks on palju põhjusi ning tulemuseks on see, et koolist lahkutakse varakult Äh, rasestutakse varakult ning seetõttu on naistel hiljem raske koolipinki tagasi pöörduda ja tööd saada. nii et, et ma arvan, et meil ei ole probleeme nii-öelda mõistetega, vaid pigem keelekasutusega, nii et, et me esitame täna õhtuks mitmed muudatusettepanekud ja oleme valmis toetama kompromisse, kui meile tundub, et sealne keelekasutus on selline, Äh, mis ei ole äh, niivõrd individuaalne, kuivõrd pigem süsteemne. nii et, et üritame esitada need muudatusettepanekud, aitäh! aitäh, kas keegi veel soovib sõna võtta? ei soovi. Edith Bauer, kas te soovite vastata? jään ootama koostööd Äh, kompromisside lõplikuks väljatöötamiseks, aitäh! see on meil uus asjade seis siin komisjonis. aga nüüd tõsisemalt äh, tuletan meelde ajakava, sellepärast et me vaatame neid muudatusi läbi kahekümne kuuendal äh, oktoobril ja Naisõiguste Komisjon neljateistkümnendal oktoobril niisiis oleme nüüd selle päevakorrapunkti ammendanud. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on päevakorrapunkt kolmteist. kuulamine, mille me korraldame äh, seoses äh, meie kolleegi Anthea McIntry Äh, raportiga, aga ma ei näe teda saalis. kas äh, keegi võiks mulle öelda, kas ta tuleb siia? ootame kaks minutit, anname talle võimaluse siia jõuda, sest et oleks äh, natuke veider, kui me korraldaksime selle kuulamise, mille, mida ta väga otsusekindlalt nõudis ilma temata vabandan äh, kõigi kohalolijate ja ka tõlkide ees, aga praegu peame tegema väikese pausi ja kontrollima, kus raportöör on. Ehm, euh, kallid kolleegid, äh, jätkame oma tööd, sellepärast et äh, vajalikud inimesed on siia jõudnud, niisiis päevakorrapunkt number kolmteist. me korraldasime avaliku kuulamise seoses algatusraportiga, mille koostab meie kolleeg äh, McIntyre tegemist on raportile, mille teemaks on see, kuidas Euroopa Liit saaks luua sobiva keskkonna ettevõtetele ja idufirmadele selleks, et luua töökohti. tegemist on väga olulise teemaga meie komisjoni jaoks. tegemist on siis esimese etapiga selle raporti koostamisel meil on äh, võimalik äh, siis äh, selle teema kohta rohkem teada saada. meil on siin kolm kõnelejat, kõigepealt Mark Hoban, kes on Ühendkuningriigi minister, kes vastutab just nimelt töö ja pensioniküsimuste eest. Joseph Niemik on meie komisjonis üsna tuntud inimene, ta käib siin regulaarselt tuletan meelde, et äh, ta on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni asepeasekretär ja siis on siin ka äh, teine inimene, kes meil siin sageli külas käib, tegemist on Liliane Volozinskiskaga, kes on siis äh, äh käsitööliste ja VKE-de Euroopa Assotsiatsiooni sotsiaalküsimuste direktor. aitäh, et te täna siin olete ja ilma pikema viivituseta teen ettepaneku, et äh, te võtate sõna selles järjekorras, nagu ma ütlen. kuskil kümneks minutiks igaüks, aga enne seda annaksin sõna meie raportöörile, kes siis äh, esitab teile teatud hulga küsimusi ja annab ka mõista, Ehm, mis suunas meie komisjon selle algatusraportiga töötab. me oleme siin sotsiaalkomisjon ja tööhõivekomisjon ja mitte tööstuskomisjon või siseturukomisjon. Ehm, proua McIntyre, teil on sõna. suur tänu mul on tõepoolest hea meel, et meie komisjon niisuguse kuulamise korraldas ja et kirjutatakse raport niisugusel olulisel teemal. mul on ka väga hea meel, et kolm eksperti on kohal. suur tänu, et te täna siia tulite. Äh, tööpuudus, eriti noorte tööpuudus, on meie komisjonile suurt muret valmistanud. me kõik oleme huvitatud sellest, kuidas äh, aru saada, kuidas Euroopa Liit äh, saaks aidata kaasa, kuidas me saaksime aidata kaasa äriühingutele usalduse kasvus, et nad kasvaksid asi on väga ähm, muutunud eh, VKE-de osas. kakskümmend aastat tagasi, kui ma parlamenti tulin, hakkasin ma kohe võitlema nende eest. Eh, Euroopa Liidul on selles valdkonnas huvitavaid projekte, näiteks eh, kõigepealt mõtlen väikestele, näiteks komisjoni initsiatiiv, mis on välja toonud kümme kõige koormavamat Euroopa Liidu reeglit. mina olen koostanud kaks raportit Ehm, VKE-de osas, kuidas parandada nende juurdepääsu rahastamisele, vähendada bürokraatiat. me oleme töötanud hästi käsikäes komisjoniga ja ma loodan, et me saame seda tööd jätkata. nagu te teate, Eh, VKE-d eh, pakuvad praegu kaheksa miljonit töökohta Euroopa Liidus ja siin on tohutu potentsiaal eh, veel töökohti luuda, see on tohutu potentsiaal innovatsiooni jaoks, eriti arvestades seda et, et kaheksakümmend viis protsenti kõikidest uutest töökohtadest viimase kümne aasta jooksul on loodud VKE-de pool Äh, poolt, aga tegelikult on meil ka suured väljakutsed, on palju inimesi, mm, äh, tähendab äh, inimeste arv, kes tahavad oma käe peal tööle hakata, kes tahavad FIE-deks saada, on kõvasti langenud ja nad ütlevad, et väga raske on saada informatsiooni, kuidas oma äri püsti panna kasvanud on rahvusvaheline konkurents, eh, sellepärast et inimesed muutuvad järjest kvalifitseeritumaks ja Euroopa Liidus on eh, kvalifitseeritud inimestest puudus või kvalifitseeritud inimesed on valel kohal. Euroopa Liidus on niisugune trend, et eh, töökohad muutuvad järjest rohkem kvalifikatsiooni nõudvaks. ja Eh, enamus töökohti, mida aastal kahekümne, kaks, kaks tuhat kakskümmend luuakse, nõuab eh, kõrgelt kvalifitseeritud inimesi ja kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ehm, tõuseb tohutult IT-spetsialistide puudujääk. Eh, meil on vaja matemaatika, inseneri, IT-oskusi ja praegu see ei vasta vajadustele on loomulikult väga erinevad poliitilised vaated liikmesriikides selle teema käsitlemisel. mõned Ehm, mõnedel inimestel meie hulgast on ametiühingu, eh, ametiühingu eh, taust, teised eh, on olnud ise ettevõtjad, tullakse niisugustest maadest siin, kus näiteks on tohutu tööpuudus, sellistest riikidest, kus majandus kasvab ja sellepärast on väga oluline, kuidamoodi Euroopa Liit saaks sellel teemal kaasa rääkida. E, sellepärast, et me kõik toetame inimesi, kes, kes otsivad tööd. ja mina tahaksin kuulda kuidas näiteks eh, on võimalik eh, seadusandlust paremini eh, kohandada selle järgi, kuidas tegelikult äri tegemine toimub, kuidas me saame parandada reeglite loomist, kuidas me saaksime sisse viia kas halduslikke mm, või regulatiivseid muudatusi selleks, et parandada tööhõivet. ma loodan, et meie Ehm, arutelu on väga huvitav ja et me saame välja tulla uute ettepanekutega selle teemavaldkonnas, aitäh! suur aitäh raportöörile ja ilma pikema viivituseta annan nüüd sõna Mark Hoobanile, kes on siis ehm, minister, kes vastutab tööhõive eest. temast sai minister aastal kaks tuhat kaksteist ning Te olete London School of Economy lõpetanud. aga tegelikult äh, on tegevjuhul äh, London School of äh, Economy and Political Science, aga seda politoloogia poolt kunagi ei mainita. Te saate sõna kümneks minutiks aitäh ja aitäh, et kutsusite mind siia täna hommikusele istungile, see on esimene kord, kui ma olen Euroopa Parlamendis. see on esimene kord. jah, äh, see, see üllatab mind, et ma siin olen. aga üks asi, mis meid kõiki äh, ühendab, vaatamata sellele, kust me tuleme või millist erakonda esindame, äh, on seista silmitsi suurima väljakutsega, mis Euroopa ees praegu on, see on tööpuudus. selle aasta juulis oli Euroopa Liidus tervikuna tööpuuduse määr üksteist protsenti ja paljudes liikmesriikides oli see üle kahekümne protsendi. Ühendkuningriigis ähm, oli, on äh, töötuse määr langenud üks koma üks protsenti aga kui me tahame veelgi tööpuudust vähendada Euroopas, siis peame keskenduma töökohtade loomisele, aga Euroopa Liit ja liikmesriigid ei loo töökohti, vaid ettevõtted loovad neid ja viimase kümne aasta jooksul, kui vaatame, kus töökohta on loodud, siis enamasti just nimelt VKE-des. kaheksakümmend viis protsenti töökohtadest, mis Euroopa Liidus on too-, loodud, on loodud just VKE-des. nii et, et me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et VKE-d saaksid kasvada ja äh, inimestele tööd pakkuda. nii et, et nendel, kes praegu tööd ei ole, oleks lootust ma arvan, et äh, Euroopa Liidu ja äh, liikmesriikide ülesandeks on luua õige raamistik, õige keskkond, milles ettevõtted saavad äh, õitseda ja sellest ma oma sõnavõtus räägingi. räägin sellest, kuidas saame toetada laenude andmist ettevõtetele, kuidas edendada ettevõtlust ja kuidas saame luua õige reguleeriva keskkonna ettevõtete jaoks. ja kõnelen äh, ka mõnedest asjadest, mida me Ühendkuningriigis oleme teinud selleks, et selliseid probleeme lahendada. kõigepealt äh, Ühendkuningriikide tööturust. meil on äh, tegelikult praegu tööl rohkem inimesi kui kunagi varem kolmkümmend miljonit inimest, kes on kuueteistkümne aasta vanused, üle kuueteistkümne aasta töötavad ja äh, erasektor on loonud rohkem töökohti. ja see töökohtade arv erasektoris on siis äh, kompenseerinud töökohtade ka avalikus sektori ja naisi on ka tööjõu osas praegu rohkem kui kunagi varem ning äh, alates tuhande, kahe tuhande kümnendast aastast on äh, erasektor tegelikult loonud siis kolm töökohta iga avalikus sektoris kaduma läinud töökoha kohta. nii et, et see näitab, et, et töökohti on võimalik äh, erasektoris luua, samas kui me seisame silmitsi riigieelarve puudujäägiga. niisiis äh, tööturu vastupidavus on väga oluline Äh, Ühendkuningriik on üles näidanud paindlikkust, paindlik äh, tööturg on võimaldanud meil saavutada selle, et äh, meie tööpuuduse määr praeguse majanduskriisi ajal on madalam kui kunagi varem. ning ma tahan öelda ka, et osalise ajaga töötamine ja aja, ajutiste lepingutega töötamine on samuti kasvanud Äh, ning just tööturu paindlikkus on võimaldanud ettevõtetel oma personali säilitada ja võtta inimesi tööle siis just osalise ajaga töötamiseks või, või ajutiste lepingutega. ja väga paljud töötud kasutavad seda võimalust sellepärast, et nad näevad seda kui äh, sammu, mis aitab neil täiskohaga tööd leida. viimase aasta jooksul on äh, töökohtade Äh, kasv olnud just nimelt äh, nendes äh, alaliste töökohtade sektoris. see näitab, et paindlikkus tööturul on äärmiselt oluline. igasugused ajutised lepingud on olulised, kui on majanduskriis, sellest on kasu ettevõtetele, kui nad tahavad hakata inimesi tööle võtma ja hiljem on neil siis äh, Äh, siis kui majanduskriis hakkab äh, vähenema, siis äh, saavad nad need ajutised lepingud ja osalise ajaga lepingud muuta täiskoha, täisajaga lepinguteks. nüüd natukene laenudest. finantskriisi tõttu pangad ei tahtnud VKE-dele laenu anda ning me lõime siis Äh, laenusüsteemi, äh, lõime stiimuleid, mis äh, võimaldavad pankadel ettevõtetele laene anda, vähendades nende rahastamiskulusid. niisiis intressimäärad on meil selle tulemusena vähenenud ja me loomulikult peame edendama ettevõtlust ning inimesed ise saavad tihtipeale oma olukorda muuta, luues oma ettevõtte, me oleme käivitanud selliste ettevõtluse toetuse, mis annab töötud, mis võimaldab siis töötutel saada toetust, neile eraldatakse see ette, neil on olemas oma ettevõtlusalane mentor ja nõnda edasi ja tulemuseks on see, et iga kuu luuakse peaaegu kaks tuhat uut ettevõtet ja nende inimeste poolt, kes siis varem olid töötud ja räägiksin ühe loo möödunud nädalal kohtusin Heidiga, kes elab Lääne-Walesis, ta oli töötu ja läbi selle toetuse äh, lõi ta siis õendusettevõtte ja annab nüüd tööd ka seitsmeteistkümnele teisele naisele, kes varem olid äh, töötud. ja tema otsus luua siis oma ettevõte andis lootust väga paljudele inimestele tema kogukondas. Äh, niisiis me oleme ka ettevõtte alustamiseks mõeldud laenusüsteemi loonud, see on suunatud just noortele ettevõtetele vanusevahemikus kaheksateist kuni kolmkümmend ja aitab neil siis oma ettevõtteid luua ja läbi selle me oleme loonud seitse tuhat ettevõtet. Äh, valitsuse jaoks on kõige olulisem luua aga selline õige reguleeriv raamistik, äh, kõrvaldades mittevajalikud takistused, mis tekitavad ettevõtetele kulusid ja üks asi, mida me tegime, kui me kahe tuhande kümnendal aastal võimule tulime, eh, me kehtestasime selle üks, eh, üks asemele ja üks ära reegli, see tähendab, et eh, igasugune regulatiivne koormus, uus regulatiivne koormus pidi olema tasakaal, siis selle eest mingi, mingi varem, varasem reegel lihtsalt tuli ära kaotada. niisiis mulle tundub, et see äh, põhimõte on olnud äh, väga hea, on äh, valitsust sundinud mõtlema, kas kehtestada ettevõtetele uusi koormusi, mis tegelikult takistavad tööhõivet, nii et, et see üks asemele üks ära reegel on olnud väga hea ja sellest on ettevõtetele olnud palju kasu. see on edendanud majanduskasvu ja töökohtade loomist ning nüüd me tahame seda reguleerimist veelgi veereta, meil on nüüd uus reegel, ehm, üks asemele ja kaks ära reegel. see on siis uus algatus, millega välja tulime. Ehm, samuti oleme palunud ettevõtetelt öelda, et kus on need kohad, kus saaks seadusi parandada ja bürokraatiat vähendada niisiis üritame vähendada ehm, Eh, just seda koormat ettevõtete jaoks, et saaks edendada töökohti. meil on eh, siis bürokraatia väljakutse algatus, mis on ettevõtetele võimaldanud, eh, ettevõtetel võimaldanud vähendada oma kulutusi kahesaja viiekümne miljoni euro võrra aastas. ja loomulikult on ettevõtted saanud niimoodi kasvada ja rohkem inimesi tööle võtta me oleme loonud ka sõltumatu reguleeriva poliitika komisjoni, kes hindab siis nende uute seaduste mõju niisiis, äh, tegemist on tõesti äh, sõltumatu protsessiga, mille käigus hinnatakse, et kõik need reeglid, mis kehtestatakse, tõesti on mõistlikud. ja alles siis äh, siis kui see sõltumatu komisjon on seaduseelnõud heaks kiitnud, saab nendega edasi tegeleda aga meil on äh, vaja ka toetust Euroopa Liidu tasandilt äh, ja äh, ma tervitan komisjoni algatust, milles paluti siis ettevõtetel kindlaks teha kolm kõige koormavamat sea-, kümme kõige koormavat seadust VKE-de jaoks. väga hea on, et VKE-de jaoks on väga oluline vähendada just igasuguseid töötervishoiu ja tööohutusega seotud nõudeid, aga loomulikult ei tohi vähendada töötajate kaitset ja see kogu see reeglitest kinnipidamise protsess tuleb muuta palju sel-, selgemaks ja lihtsamaks. tervitan ka komisjoni ettepanekut äh, õigusaktide paremaks muutmise osas ning äh, loodetavasti selles vallas saavutatakse edu oktoobris toimuval ülemkogul. ja sellest oleks eriti palju kasu loomulikult VKE-dele. ja me peame ka õigesti kasutusele võtma, mõtle väikselt kõigepealt protsessi, nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil. me peame vaatama, kuidas me saame ka VKE-de testi paremini kohaldada. Äh, seadusemuudatustega on suurtel ettevõtetel palju kergem toime tulla kui väikestel ettevõtetel. Äh, ma rääkisin sellest äh, Lääne-Walesi ettevõttest Äh, tal on seitseteist töötajat ja temal on palju raskem igasuguste seadusmuudatustega toime tulla, nii et mõelge, kuidas need seadused mõjutavad neid seitseteist inimest. nii et, et äh, võib-olla me peaksime igasuguste muudatuste mõju hindama ka nii et, et lõppkokkuvõttes ma arvan, et me peame tegema kõik, mis meie võimalik, võimalik, et me looksime rohkem jätkusuutlikke töökohti erasektoris ja me peame toetama oma ettevõtteid, nii nagu me Ühendkuningriigis viimase kolme aasta jooksul oleme teinud ning seadusandjatega äh, on meie ülesanne hoolitseda selle eest, et need seadused, mis me vastu võtame, tõepoolest soodustavad töökohtade loomist, et me ei kehtesta äh, liiga suured koormat ettevõtetele, meil on see tasakaal vaja õigesti paika saada, sest et äh, kui me seda ei saa, siis ka inimesed kannatavad, need, kellel ei ole tööd, kümned tuhanded inimesed üle Euroopa, kes tahaksid töötada, aga kel ei ole tööd ja meie kohustus on mõelda väga hoolikalt selle üle, kuidas need seadused mõjutavad nende tulevikku, aitäh! aitäh, härra minister! ja te andsite meile üsna palju ideid, mida teha ja nüüd annan kümneks minutiks sõnu, sõna Josef Nimekile. aitäh! ma arvan, kui me vaatame Euroopa vaatevinklist, siis tuleb alati arvestada sellega, kuivõrd erinev on olukord äh, riigiti. ühes riigis on suudetud töökohti hästi luua, aga asju tuleb näha laiemas kontekstis ja kahjuks ei ole meil äh, töötajate esindajatena optimismiks põhjust, sellepärast et töökohad äh, kaovad, uusi töökohti on vähe ning samuti on Euroopa riikidel probleeme majanduskasvuga ja seda vaatamata sellele, et Euroopa Liidul on olemas strateegia majanduskasvu ja töökohtade jaoks. meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia. me jagame selle strateegia eesmärke, aga me oleme näinud, et, et need ambitsioonid, et me saavutaksime äh, Äh, äh, kogu Euroopa Liidus töökohtade loomise, seda pole juhtunud, otse vastupidi, me näeme, kuidas töökohtade arv väheneb. niisiis meie, äh, meie läheneme asjale oma viimaste aastate kogemuste baasilt ning me oleme tõdenud, et kriis ja eelkõige see, kuidas Euroopa kriisile on reageerinud, on vastuolus pikaajaliste eesmärkidega Äh, see olukord äh, on selline, mida peab vaatlema selgelt, loomulikult tuleb arvestada ka nende positiivsete kogemustega, äh, mis teatud riikides on olnud. niisiis, kui me vaatame asja sellest vaatevinklist, siis äh, et kui ma võtan sõna nende sotsiaalpartnerite nimel, kes esinevad, esindavad töövõtjaid, eh, siis eh, me oleme siin läbi viinud eh, analüüsi Euroopa tööturu kohta. Te äh, äh, enne kriisi meil oli selline lähenemine, mis võimaldas luua Euroopas nii töökohti kui ka äh, töö edendada majanduskasvu, arvestades sotsiaalsete keskkonna ja muude aspektidega. nii et, et äh, kui, kui ma viitan sellele olukorrale, siis ma tahan öelda, et uuesti äh, oleme me seisati üle, silmitsi üle, ülesandega vaadata läbi need varasemad analüüsid ja nendest ka õppida oluline on see, et selleks, et äh, äh, kuidas selleks, et saavutada selline soodne olukord Euroopas, arvestades olu-, konkurentsiga USA-st ja Aasiast, äh, siis me peaksime Äh, investeerima rohkem inimestesse, see peaks olema meie prioriteet. me oleme samuti pööranud tähelepanu äh, sellele, et äh, on vajalik keskkond, mis on ettevõtetele soodus ja soodus töökohtade loomiseks ning iseäranis oleme pööranud tähelepanu aktiivse tööturupoliitikale ja ning me oleme rõhutanud, et Euroopa tasandil Äh, on meil vaja siis äh, kontratsüklilist poliitikat. me oleme näinud, kuivõrd oluline on investeerida avalikesse teenistustesse, üldhuviteenustesse ning äh, meie jaoks kõige tähtsam on see, et kogu see struktuur, mis meil siin Euroopas on, mis peaks soosima töökohtade loomist, kvaliteetsete töökohtade loomist, peaks äh, äh, viima siis sellisele konkurentsile võrdsetel alustel. Äh, me vaatame praegu läbi Euroopa Liidu õigusakte, loomulikult me osaleme selles protsessis, aga meie arvates on selle ettevõtmise käigus kõige olulisem mitte vähendada töötajate kaitset ja samuti äh, arvestada töötajate liikumisega ja tagada, et need äh, mobiilsed töötajad oleks äh, samamoodi kaitstud kui need töötajad selles riigis, kuhu nad lähevad. ning kõigile nendele probleemidele tuleb leida hea lahendus ning Eh, kui selliseid asju liikmesriikide tasandil tehakse, siis eh, tuleb kaasata ka sotsiaalpartnerid ning eh, tuleb leida tasakaal ettevõtjate ja töötajate huvide vahel. minu arvates on see kõige olulisem sõnum, mille tahaksime teile edastada. niisiis, nagu ma ütlesin, kui me vaatame Äh, nende soovituste rakendamist, ähm, kui me vaatame neid kokkuleppeid, mis meil on tööandjatega, kui vaatame, mis on toimunud, siis tuleb tõdeda, et äh, sellist tasakaalu siiani Euroopa poliitikas veel ei ole. kahjuks on asjad niimoodi. ja see on äärmiselt murettekitav, sellepärast et Äh, kodanike usaldus, eriti tööliste usaldus äh, tuleviku suhtes, Euroopa suhtes, äh, on väga tihedalt seotud nende tulevikuga, nende töökohtadega. ja seetõttu oleme me võib-olla reageerinud natuke teistmoodi sellele, mis Euroopas toimub, pakkudes välja sotsiaalse lepingu dokumendi Äh, mis on äh, ka teie hulgas liikvel olnud, ma arvan, et te ilmselt olete selle dokumendiga tuttavad. Äh, tuleksin nüüd mõningate täpsemate küsimuste juurde, mis on seotud tööturu analüüsiga ja millest me räägime ka selles sotsiaalses lepingus. vaatame näiteks väga lihtsat küsimust. härra minister, te rõhutasite seda, kuivõrd oluline on reaalmajanduse rahastamine. see on tõesti üks mureküsimus. ma, ma ei hakka sellest äh, väga põhjalikult rääkima, ma olen kindel, et minu kolleeg, kes esindab ettevõtteid, räägib sellest ka. aga ka meie oleme selle pärast siiski mures, sellepärast et me teame, et äh, isegi kriisitingimustes osad ettevõtted Äh, suudavad luua töökohti, äh, aga mitte kõik ning see olukord on Euroopa lõikes ebavõrdne, meil on äh, näiteks Saksamaal olukord suhteliselt soodne, samas teistes riikides ta seda ei ole, nii et, et ei saa lubada niimoodi, et et kõik liikmesriigid ise seda probleemi lahendavad, kõigil ei ole lihtsalt selleks vahendeid ja see on üks ettepanekutest, mida meie siin äh, sotsiaalses lepingus teeme, me pakume välja, et Euroopa Liit peaks siin aitama ning me rõhutame siis äh, seda, kuivõrd oluline on äh, pangandussüsteemi reform selleks, et ja samuti rõhutame, et oluline on paremini ära kasutada neid äh, vahendeid, mis meil juba on, näiteks Euroopa Investeerimispank peaks oma tegevuses olema tõhusam. et tahaksin äh, rõhutada äh, seda, et selles protsessis on oluline roll ka Euroopa Liidul ja mitte ainult liikmesriikidel. teine küsimus Äh, rääkisin pädevustest ja kvalifikatsioonist. ma arvan, et me oleme kõik nõus, et tegemist on olulise teemaga, oma tööturu analüüsis oleme selle teemaga kokku puutunud, aga vaadake, mis toimub praegu. Äh, meil on vaatamata kriisile väga palju selliseid töökohti, millele ei ole võimalik töötajat leida. ja kui Äh, inimestele esitatakse küsimus, et miks te seda töökohta ei taha, ta ütleb, et palk on liiga väike. ja samuti äh, ei ole võimalik selle palgaga lihtsalt ära ela, äh, elatada ennast ja perekonda. nii et ka see on oluline küsimus. nii et, et ma arvan, et seda küsimust peaks ka käsitlema. nüüd veel üks oluline asi näiteks Ühendkuningriigis äh, on läinud, Ühendkuningriiki on läinud äh, väga palju inimesi äh, näiteks just Ida-Euroopast ja ma tean seda, sest ma ise olen Poola, poolakas ja mul on kontakte oma kodumaaga. me ei kasuta alati ära äh, Äh, nende sinna läinud inimeste kvalifikatsiooni ja oskusi kõige paremini. tihtipeale nad, äh, väga kvalifitseeritud inimesed teevad niisugust äh, väheseid kutseoskusi nõudvat tööd. aga kui vaadata asja Euroopa tasandil, siis meil on, me kulutame tohutult palju raha inimestele, nende haridusse ja pärast ei leia neile sobivat tööd. nii et, et ning äh, ma arvan, et me peame ikka vaatama, et me oma raha eest midagi väärtuslikku ka vastu saaksime. ja samuti äh, rõhutame seda, kuivõrd oluline on ja ma näen, et aeg hakkab otsa saama. Äh, peaksime me tõesti investeerima inimeste oskustesse ja harimisse ja me näeme, et investeeringud sellesse valdkonda on viimasel ajal vähenenud ning lõpetuseks Äh, kõige olulisemad on inimesed ähm, ja kui me ütleme, et tuleb leida vastus, siis tuleb leida vastus Euroopa tasandil, äh, millisel moel äh, tulla toime nende probleemidega, kuidas nende lahendamist rahastada ning me oleme siis esitanud siin selle sotsiaalse lepingu, kus on palju ettepanekuid ja meil on ka üks konkreetsem ettepanek, mis puudutab investeeringuid Euroopa tasandil me saaksime eh, raha kasutada nii ettevõtete aitamiseks eh, kui ka selleks, et investeerida töötajatesse ja inimestesse. ja eh, ma loodan, et mul õnnestub siis oma ideesid ka täpsemalt tutvustada ja rääkida sellest, kuidas me suudame leida raha Euroopa tasandil selle mõttega just nimelt, et et ei tule aidata ainult neid riike, kes on juba niikuinii olnud edukad, vaid ka neid riike, kes on raskustes äh, just nimelt majanduskriisi tõttu. aitäh, aitäh ja nüüd annan sõna meie viimasele kõnelejale, äh, proua Volozinskisele. palun. suur tänu, aitäh selle küllakutse eest. tõepoolest nii nagu siin juba öeldi, üks kõige põhilisemaid väljakutseid meile on töökohtade puudus ja majanduskasvu puudus. väga palju on tööta inimesi. ja liikmesriigiti on olukord erinev. kuulamise pealkiri on just see, mida me peame eh, õigus, õigeks lähenemiseks on vaja luua niisugune keskkond, mis aitab kaasa töökohtade loomisele, aitab luua äriettevõtteid. nii nagu siin raportöör välja tõi, on põhiline vahend Euroopas töökohtade loomisel VKE-d ja VKE-d peavad olema poliitika keskmes selleks, et luua õige äh, keskkond töökohtade loomiseks. ma nüüd lisaksin mõned andmed juba lisaks sellele, mida me juba kuulnud oleme. kakskümmend kolm miljonit ettevõtet Euroopas, üheksakümmend üheksa koma kaheksa protsenti nendest on VKE-d, kus on vähem kui kakssada viiskümmend töötajat. üheksakümmend kaks protsenti nendest üheksakümne üheksast protsendist seal töötab vähem kui eh, eh, kümme inimest, nii et, et kaheksateist miljonit ettevõtet Euroopas eh, on mikroettevõtted ja siiski on nad viimastel kümnenditel loonud kuuskümmend protsenti töökohtadest ja viiskümmend protsenti ettevõtetest, mis Euroopas on, on ühe inimese ettevõtted, need on FIE-d kes niimoodi töötavad. nii et e, VKE-d on kõige dünaamilisemad jõud, kes loovad töökohti ja sellepärast Euroopa initsiatiivide esimene prioriteet, e, et Euroopat kriisist välja tuua on vaja teatud tegevusi, mis on absoluutselt hädavajalikud. kõigepealt tuleb e, luua majanduskasv ja majanduskasv tähendab, et on eh, sihipärased meetmed investeeringute suurendamiseks. nii et alguspunktiks peab olema terve fiskaalpoliitika absoluutselt hädavajalik on see, et reaalmajandusse peab jõudma erainvesteeringud. see valdkond peab muutuma tunduvalt atraktiivsemaks. teine asi, juurdepääs rahale VKE-dele. olukord on paranenud Euroopa programmide ja struktuurifondide toel mm, ja Euroopa Investeerimispank on pannud oma õna alla. nüüd pädevused. meil on vaja eh, toetada eh, innovatsioonivõimekust, mis VKE-des on, sinna on vaja panna raha. Eh, ja kolmas punkt puudutab juurdepääsu turule. see on veel üks niisugune allikas, mis on siiani eh, kasutamata jäänud töökohtade loomisel VKE-de poolt. Nad tegelevad siseturul, aga oluline on ka see, et nad muutuksid rahvusvaheliseks. neljas element selleks, et eh, kesk, eh, ärisõbralik keskkond luua, on toetus teenustele ja Eh, peab olema ka väga tõhus eh, avalik teenistus, see on absoluutselt hädavajalik, et VKE-d oleksid eh, edukad, see puudutab nii startup'e kui ka traditsioonilisi VKE-sid, nendel on vaja tuge avaliku halduse poolt kõikides tegevusvaldkondades Eh, töökohtade loomine ei ehm, toimu ilma ettevõtlusvaimu toetamiseta ja ma tahaksin viidata siin uuele eh, kokkuleppele sotsiaalpartnerite vahel Euroopas, eriti kui see asi puudutab eh, noorsootöö puudusega võitlemist, et just nimelt ettevõtlusvaimu kasvatamine on oluline ja seda tuleb arendada juba kõige varasemast east peale. Euroopa Liit peab looma regulatiivse keskkonna, mis toetab VKE-sid. E seda eh, siin nimetati juba eh, eh, väikeettevõtete akti. vaja on vähendada nende halduskoormust ja bürokraatiat Euroopa tasemel on vaja arvestada eh, seda, mida arutati ka täna ja eile Viinis, on vaja tagada, et tõepoolest see eh, väike on ilus põhimõte eh, ka läbi läheks, et see oleks, oleks tähtis nii Euroopa kui liikmesriigi tasemel ja kuues põhimõte tähendab seda, et eh, igasuguse seadusandluse aluse selle väljatöötamise lähtekohaks peavad olema eh, väikesed ettevõtted. me ei peaks mitte mõtlema niimoodi, et me loome nende jaoks erandeid, vaid just nimelt kõike tuleks mõelda VKE-de kontekstist selleks, et nende kulutõhusus tõuseks. Need on kuus põhimõtet, mida peaks rakendama järjekindlalt selleks, et see oleks hõlmatud kogu seadusloome ja eh, rakendusprotsessis. see peaks igatahes dramaatiliselt parandama ehm, bürokraatia vähenemist. nüüd räägiksime siis töökohtade loomisest. väikeettevõtted loovad töökohti ainult siis, kui nad on piisavalt konkurentsivõimelised, kui eh, turul on neid vaja ja kui tõepoolest nendel on olemas kvalifitseeritud tööjõud, kui tööjõuturg on piisavalt eh, paindlik, nii nagu ütles meie Ühendkuningriigi eh, minister kui tööjõukulud, kaasa arvatud palgad, on kooskõlas tootlikkusega, siis asjad toimivad. ja siin tuleb üks suur aga eh, mängu, sest enamus eh, kõik kõik see, mis puudutab neid eh, tööjõuga seotud pädevusi, jäävad liikmesriigi tasemele. mida siis Euroopa Liit saaks teha, et eh, suurendada eh, töökohtade joomisel konkurentsivõimet? kõigepealt me saaksime toetada tööturureformi Eh, vaja on koordineerida sotsiaal- ja tööjõupoliitikat ja sellepärast me toetame väga Euroopa poolaasta protsessi, sellepärast et siin tullakse välja maaspetsiifiliste eh, ettepanekutega on olemas programmid liikmesriikides paika pandud niimoodi, et eh, sotsiaalpartnerite roll on muutunud, nad on rohkem hõlmatud. teine punkt tähendab seda, et peavad olema õiged finantsstiimulid. see on just nimelt Euroopa Liidu roll, tuleb investeerida inimestesse, eh, kaadritesse, see tähendab, et tuleb moderniseerida koolitus- ja väljaõppesüsteeme, tuleb edendada veebipõhist õpplemist ning eh, liikumist tööjõuturul. kolmas punkt, et eh, tähendab seda, et on vaja aidata kohaneda muutusega, eriti VKE-desse, et nendel tuleb investeerida nendesse sellesse, eh, selles kontekstis, et nad saaksid toetada inimeste eh, väljaõpet ning siis ettevõtlusvaim eh, on olemas uued programmid, mis puudutavad sotsiaalset muutust ja innovatsiooni. E, eriti oluline on mikrofinantseerimine selleks, et inimesed, kellel ei ole tööd, kes püüavad leida tööd, et nad saaksid luua oma e, enda ettevõte ja niisugust algatusi tuleb toetada. rääkima peab ka töötajate liikumisest Eh, me siin nimetasime, et eh, et teatud eh, valdkondades ei ole piisavalt ehm, haritud või piisavalt koolitatud inimesi ja kui me suurendame nende liikumist, siis see aitab seda oskuste mittevastavust leevendada ja vist ja Euroopa Liit saab siin rohkem ära teha. on need esimesed kuus printsiibi, millest ma rääkisin, tulen nende juurde tagasi. see puudutab just tööhõivet ja Euroopa Liidu eh, tööseadusandlust, need ette Eh, panekut, mis on tulnud eh, eh, komisjonilt kahekümne viie protsendi ulatuses vähendada bürokraatiat, on väga head, aga nad peaksid olema rohkem suunatud VKE-dele lihtsalt ei ole ainult vaja deklareerida seda, vaid VKE-d peavad nägema, et midagi ka muutub. kui nüüd kümme seda kõike takistavamat faktorit välja tuua, siis siin on toodud ära seitse seitse direktiivi, mis takistavad kõigepealt tööaja direktiiv, töötajate lähetusdirektiiv ja töö tervishoiudirektiiv kui me räägime töötervishoiust ja ohutusest, siis siin on eh, vaja lihtsustamist, on vaja paremat eh, rakendust juba olemasolevate eh, reeglite osas, mitte töötada välja uusi reegleid ja tõesti need töövahendid peavad olema suunatud VKE-dele. nii tööaja osas ma kord, ei hakka siin kordama, mida te juba kõik te teate Eh, tõepoolest eh, siin on lahendamata probleemid üleüldiselt, siin peab olema suurem paindlikkus ja, ja asi lihtsam. nüüd eh, lähetusdirektiiv, mida praegu arutatakse nii parlamendis kui ka nõukogus, tekitab meile muret ja meile teeb muret ka Eh, parlamendi eh, ettepanekus eh, artikkel kaksteist tegelikult öeldakse, et kõneleja on ületanud oma aega kui me räägime töötajate lähendamisest, lähetamisest, siis parlament läheb just vastupidises suunas sellele, mida on vaja selleks, et, et töökohti luua, sest on loodud lisakoormused ettevõtetele äh,. aitäh, äh, ma äh, vabandan, et äh, ma kella õigel ajal käima ei pannud vaatame nüüd, kes meil siin kõnelejate nimekirjas on Äh, raportöör saab sõna kõige lõpus. Äh, nüüd annan kõigepealt sõna äh, proua Pareale, kes on raportööriks ITRE komisjonis, komisjonis, kellega meil on siis koostöö selle algatusraporti osas. seejärel annan sõna proua Jaslovjetskale proua Pareas. Bueno, eh, yo soy la pone-, la. suur tänu. suur tänu raportöörile. tööhõivekomisjonis, suur tänu täna siia kutsutud külalistele, suur tänu nende informatsiooni eest. suur tänu ka raportöörile tema tehtud töö eest vaadakem, milline on see üldine olukord, kuidas me saaksime aidata äriühinguid. ma arvan, et me võime väga positiivselt olla meelestatud selles osas, mida Euroopa Parlament on teinud, programmid, resolutsioonid, mis meie oleme vastu võtnud. samal ajal aga kaasvastutavad selle küsimuse eest ka liikmesriigid ja nende tegu, teod ei ole olnud siiamaani piisavalt äh, edukad. peale selle on probleemiks ka see, et meil ei ole eelarvevahendeid. väikeste äriühingute esindajad saavad kaks koma viis miljardit eurot seitsme aasta peale, mis tõesti ei ole piisav. meie räägime täna siin töötusest üleüldiselt ja äh, teame, et töötus on teatud Euroopa Liidu liikmesriikides väga suureks muutunud. Hispaanias näiteks on töötuse määr juba kakskümmend seitse protsenti. aga me ei ole absoluutselt rääkinud kvaliteedist, konkurentsivõimest ja ka jätkusuutlikkusest. Need on eriti tähtsad tööstusvaldkonna jaoks, eriti just VKE-de jaoks konkurentsi võimalik on, konkurentsivõimet on võimalik suurendada, vähendades kulusid ja mis siis juhtub, on see, et need kulud äh, kärpimised, seda on tunda ka palkade näol. ja peale selle tundub, et probleemid on suuremad Lõuna-Euroopas ja seega on ka Lõuna-Euroopa riikidel nagu Hispaanial raskem laenata raha meil on sotsiaalne leping, mida mainis ka meie ametiühingu esindaja ja praegusel hetkel see äh, ühiskondlik kokkulepe absoluutselt meid ei aita. meil tuleb investeerida korralikku koolitusse ja üks kriitiline märkus veel, see on tegelikult äh, katse seda olukorda parandada ja kuna kõik need küsimused on väga tähtsad, siis tuleb meil tõesti Hispaanias hakata võitlema selle probleemiga. Äh, aitäh, proua Jaslovetska ja siis härra Gutierrez. suur tänu. ma olen täiesti nõus, et on vaja toetada ettevõtlust ja see on võtmeks. see aitab Euroopat tuua kriisist välja. see aitab luua töökohti. ma arvan, et innovatoo-, innovatiivsete meetodite rakendamine aitab sellele kaasa. Euroopa Liidul on vastutus, eh, kas nendel on ka Äh, vastav äh, pädevus olemas, see on teine asi, aga igatahes ta peab julgustama liikmesriike selle teemaga tegelema. Äh, räägiks Maailmapangast. selleks, et näiteks minu koduriigis Poolas uut ettevõtet luua, siis on vaja kuus päeva, on vaja väga mitmesugused menetlused läbi teha teatud protsent oma rahast on vaja eh, panna eh, mängu selleks, et eh, ettevõtet luua ja ma küsin teie käest, kuidasmoodi siis näiteks inimene, kes on just koolist pingist tulnud, saab seda endale lubada? ettevõtlus on kahtlemata oluline, aga ma arvan, et me peaksime, et me ei peaks unustama ka eakamaid inimesi, kes on üle viiekümne 50 sest nemad moodustavad suure osa meie elanikkonnast. noored inimesed on üks asi, aga teine asi on ka vanemad, kelle peale mõtlema. me peame mõtlema siin erinevate komponentide peale, kas me tegelikult jälgime ikkagi piisavalt olukorda erinevates liikmesriikides, kas arutatakse asju nende liikmesriikide valitsustega. siin on teatud barjäärid, millele juba viidati, aga need on vaja ületada. kas on ka ettepanekuid investeeringuteks eh, inimressurssidesse? kas raha ikkagi on olemas? kas jälgitakse, eh, millist koolitust inimestele pakutakse? kas eh, jälgitakse seda, kuidas inimeste pädevusi parandatakse? me peame mõtlema turuvajadustele. mulle tundub, et minevikus me sellele eriti ei mõelnud inimesed lihtsalt eh, läksid oma eh, tööteel niisugust teed mööda, mis neid mitte kusagile ei viinud. vaja on vaja on kaotada kõige eh, koormavamad barjäärid, mis on VKE-de tööl, eriti mis puudutab eh, töötajate lähetamise direktiivi artiklit kaksteist. kaht-, kahjuks need institutsioonid, mis esindavad VKE-sid, ei selgita meile väga hästi, e, mida selle artikli e, rakendamine elus tähendab. ma oleksin väga täna, tänulik, kui seda tehtaks. aitäh ähm,. Äh, nüüd äh, Sergio Guterres ja siis äh, Phil Benjon ja palun piirduge kolme minutiga maksimaalselt, sellepärast et muidu äh, meil ei ole võimalik külaliste vastuseid kuulata. härra Gutierrez, Priit. Gracias, president, gracias también a los intervinientes por sus inter-. suur tänu. ka mina tänan äh, meie külalisi ja mul on ka mõned märkused. jah, väga hea on see, e-, et Euroopa Liit äh, toetab äh, ettevõtlikku vaimu ja ettevõtete loomist selleks, et äh, kriisist välja tulla. aga me peaksime toetama ka erinevaid äh, väikeettevõtlusvorme, selline nii-öelda näiline äh, ettevõtlus on see, mida me ei peaks toetama. tuleb hoolitseda selle eest, et meil tõesti tekiksid Euroopa Liidus tõelised ettevõtted. ja et äh, me nüüd lühiajaliselt või ka pikaajaliselt äh, ei äh, suunaks inimesi vaesusesse, sellepärast et nad käivad küll tööl, aga nad äh, ei teeni mitte midagi. väga paljud, kes käivad tööl, teenivad nii vähe, et, et nad elavad vaesuse piiril ja eriti just sellised äh, FIE-d või väikeettevõtetes töötavad inimesed. Need miniettevõtted või suisa mikroettevõtted, nende olukord on eriti raske. ja juba see, mida ma rääkisin, kõik need äh, vari äh, ettevõtted, nende olukord on väga raske. meil tuleb vähendada ka bürokraatilisi tõkkeid äh, ettevõtete asutamisel. ka bilansside koostamisel tuleb reegleid lihtsustada. peale selle tuleb meil mõelda ka töövõtjate peale. lisaprobleemiks on veel ka see, et väikestes ettevõtetes ei maksta äh, töövõtjatele tasu mitte ametiühingute poolt kokku lepitud kollektiivlepingute alusel. me teame näiteks Itaaliast ja Portugalist näiteid, kus inimesed, kes on aastakümneid töötanud kollektiivlepingu alusel, nüüd lihtsalt äh, jäetakse sellest lepingust välja väga tähtis on tagada ka laenamisvõimalused VKE-dele ja siin oleks võib-olla võimalik kasutada survet äh, maksude kaudu. väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel ei äh, ole tihti mitte mingit motivatsiooni töökohti luua, sellepärast et äh, maksude surve neile on nii suur ja tihti koheldakse neid palju halvemini kui suuri ettevõtteid ja me teame näiteks, kui võrrelda maksumäärasid, siis suured ettevõtted maksavad tihti kümne protsendipunkti võrra väiksemat äh, maksu kui väikesed ettevõtted. kuidas neil on võimalik üldse siis innovatiiv, innovatsiooniga kaasa minna äh,? Phil Benjon äh,. aitäh, äh, kõigepealt mul on küsimus Mark Hobanile Äh, suur aitäh, et te rääkisite nendest poliitikatest, mida koalitsioonivalitsus on kasutusele võtnud selleks, et Ühendkuningriigi ärikeskkonda parandada ja mitte üksnes ettevõtluskeskkonda parandada, vaid äh, tööpuudust vähendada. ma arvan, et äh, on veel mitmeid teisi valdkondagi, millega te olete tegelenud ja võib-olla te võiksite natukene rohkem rääkida ka praktikast ja ma arvan, et tööpuuduse määrade osas me Saksamaast suurt maha ei jää ja e, võib-olla see praktikaskeem, mis seal on, oleks väga hea ka meile. võib-olla võiksite rääkida ka sellest, kuidas pikaajalisi töötuid aidatakse ja millised on need meetmed, millega aidatakse nendel inimestel uuesti tööst, tööd leida veel üks asi, millel tahaksin peatuda, on võib-olla natuke vastuolulisem, sellepärast et seal on negatiivsed ja positiivsed küljed. nimelt Ühendkuningriigi äh, tööturg on palgaküsimustes olnud võib-olla natukene paindlikum ning on kahetsusväärne, et äh, töötajad on äh, oma sissetulekute osas viimase viie aasta jooksul kaotanud. vastuargumendiks on jällegi see, et neil on ikkagi töö olemas ja veel üks vastuargument, et et need ettevõtted, kes neid tööle võtavad ja neid tööl hoiavad, on praegu paremas positsioonis selleks, et ära kasutada siis majanduse elavnemist. ja kui see majandus elavneb, siis hakkab nende palk ka uuesti tõusma ja eh, see on, see on loomulikult minu seisukoht, äkki kommenteeriksite seda? härra Nemitš, hääldasin ma teie nime õigesti, küsib kõneleja. ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, et vaesematest Euroopa riikidest äh, ajud voolavad ära rikkamatesse riikidesse. Äh, see on tõesti probleem, sest et ei ole lihtsalt võimalik sama palka maksta riikides, kus SKT ühe inimese kohta on väike need inimesed lähevad ära vabatahtlikult. ma tean mitut inimest Ühendkuningriigist, kes sinna on tulnud, kes on väga kõrgelt kvalifitseeritud, kellel on teaduskraadid ja nad töötavad nüüd hooldustöötajatena jah, nad tõesti töötavad ametikohtadel, mille jaoks nad on ülekvalifitseeritud ja positiivne asi on see, et nad äh, lihtsalt äh, siiski liiguvad ka edasi. Äh, minu naabril on nüüd kaks juhatajat, kes tegelikult tulid tavalis, tavaliste töölistena. ning lõpetuseks, Polozinski, tahaksin, et te räägiksite natukene sellest, kuidas töötajate lähetamise direktiiv mõjutab negatiivselt tööturu paindlikkust? suur aitäh, härra Kamal ja siis härra Serkas. aitäh, aitäh ministrile ja teistele kõnelejatele. Eh, mul on tegelikult üks eh, palve me räägime siin väga hästi, eh, mida Euroopa Liit saaks teha, mida liikmesriigid saaksid teha, aga me ei räägi Äh, tihti, kuidas me töökohtade loomist rohujuure tasandil edendame. Äh, tegelikult ettevõtte asutamiseks ei olegi väga palju raha vaja, ma tean, minister tõi siin mõned näited, ma võin äh, tuua mitmeid näiteid. Medishame, üks proua, kes majandus- ja sotsiaalkomitees üsna tihti käib, tema alustas oma ettevõtet kümne naelaga nii ja lõppkokkuvõttes lõi ta suure e, e, ettevõtte, millel on kaks tehast. nii et, et e, tegelikult see kõik näitab, et väga palju ei ole raha vaja. ja minu valimisringkonnas on ka veel kaks noormeest, kes laenasid viiskümmend naela selleks, et oma ettevõtte luua Äh, nii et, et ei ole väga palju raha vaja, need ülevalt alla lahendused on kõik väga head, aga kuidas me edendame asju rohujuure tasandil? Äh, minu valimisringkonnas äh, Londonis on tegelikult väga palju selliseid väikeseid ettevõtluskeskusi. mõnikord nad tegutsevad ka küll ebaseaduslikes sfäärides aga siiski eh, väga palju saab teha, nii et, et ma arvan, et meie siin poliitikud peaksime olema alandlikud ja vaatama ka, kuidas rohujuure tasandil inimesi aidata. võib-olla te olete näinud eh, Kiiva veebilehekülge. Eh, see kutsub üles inimesi toetama ettevõtlust arenguriikides ja mina kutsun, et võib-olla võiks meil ka midagi taolist teha me võiksime luua selle, Ühendkuningriigis, aga mul ei ole seda õnnestunud, sest bürokraatia on olnud tohutu, äh, mul on olnud raske õigetelt inimestelt allkirju saada. aga ma arvan, et me peame siiski leidma lahenduse, et igaüks, kes äh, Äh, vähegi usinust üles näitaks, saaks selle veebilehekülge kaudu oma protesti, projekti tutvustada ja siis inimesed saaksid talle raha anda, kui nad leiavad, et see väärt on. no kuidas me ikkagi saaksime tuua, luua selle õige keskkonna just nimelt selle rohujuure tasandi jaoks? aitäh. ma arvan, et seetõttu meie komisjon on väga toetanud just nimelt need äh, mikrolaenude algatust. härra Serkas nüüd. Äh, minister ja ka teised esinejad, ma olen teiega täiesti nõus, äh, senikaua kuni te kutsute meid üles tegema lõppu liigsele reguleerimisele Te viitasite siin aga ka kasutusele, kasutusele, kasutule reguleerimisele. meil on tegelikult väga palju äh, seadusi, mis keelavad las-, naistel, kes on rasedad ja lastel töötamast meil on väga palju selliseid õigusakte, mis on seotud töötervishoiu, tööohutusega, mille, mis kaitsevad inimesi, et nad kuskilt tellingutelt alla ei kukuks, elektrilööki ei saaks ja nõnda edasi. Eh, sellised õigusaktid on väga olulised ja kui te leiate, et me peame sellised õigusaktid ka tühistama, eh, õigusaktid, mis on taganud töötajate ohutuse, siis me teid enam toetada ei saa. ja tahaksin esitada ministrile mõned küsimused eh, kui te räägite tööst, siis kas te peate silmas igasugust tööd või ainult väärikat tööd? ning Äh, tahaksin kõneleda ka tööaja direktiivist. meil on äh, probleemid äh, Briti töölistega, kes töötavad väga pikki päevi, ei suuda seetõttu täita oma perekondlikke kohustusi ja siis veel teised, kellel on selline leping, et nad peaksid olema pidevalt kättesaadavad ja neid tihtipeale palkavad ettevõtted, kellel pole mitte mingisugust sotsiaalkaitset, nii et, et tegemist on justkui orjuse vormiga. kas äh, teie statistika neid selliseid lepinguid ka peegeldab? mul on äh, ühe sõltumatu instituudi andmed siin. mille kohaselt äh, need arvud on kolm korda kõrgemad kui valitsuse arvud kui palju on selliseid inimesi, kes tegelikult orjuse tingimustes töötavad, ilma et ettevõtted nende eest mingil moel vastutaks ja veel mõned mõtted. Nende arvude põhjal, mis meil on Ühendkuningriigis, on kriisi ja tingimustes kaheksa protsenti töötajate lähetamine vähenenud. kas kas teile sobib ükskõik mis? Äh, äh, ILO on esitanud arvud, mis on palju suuremad kui need, mida te, teie näitate. Äh, Ühendkuningriigi statistikaameti esitatud arve ILO ei aktsepteeri. aitäh ja Toomas Mann ka veel. suur tänu, proua esimees Öeldakse alati, et alustagem väikestest asjadest, nii et me tõesti soovime toetada VKE-sid ja väga paljud neist palu-, vajavad abi ja minu arvates on väga palju juba ka äh, selles osas ära tehtud. meil on ju Euroopas loodud siin äh, enterprise sihtasutused, mis näitavad inimestele, millised on võimalused, julgustavad neid ja niikaudu on meil olnud võimalik luua ka uusi töökohti, nii et tähtis on, et me ütleme inimestele, saate luua töökohti, te saate ennast koolitada ka sellistel raamtingimustel, millest on ka tõesti kasu. ja minu kogemused näitavad, et tuleb kõigepealt vaadata, kus on võimalik ettevõtteid luua Äh, tihti on ka nii, et inimesed, kes kõigepealt olid ise töövõtjad, loovad mingil hetkel oma ettevõtte, nad on piisavalt eneseteadlikud ja nad ütlevad, et ma tahan tööle võtta just nii noori inimesi kui ka vanasid inimesi, selleks et neid ka uuesti äh, tööturule kaasata ja me oleme näinud ka näiteks äh, erinevate programmide kaudu, et vanade töövõtjate kaasamine on väga tähtis, sest nemad toovad ettevõtetesse kogemusi et need ei ole mingid altruistid, üksikud altruistid, kes seda teevad, nii et seda kõike on võimalik ka koostööd arendada, koostöös arendada. aga tõesti, me ei soovi siin mitte ainult statistikaid muuta, vaid me soovime, et kõik meie tegevus oleks ka ähm, mõistlik, et sellest on võimalik aru saada. ja me teame, et ka seisukohad siin komisjonis on erinevad. me teame, et teatud liikmesriikides on äh, koolituse kvaliteet väga kõrge, samal ajal on ta nüüd ka siis tõkkeks teistele riikidele või on see pigem orientiiriks teistele riikidele, meil on vaja kõrge kvaliteediga koolitusi, meil on vaja äh, korraliku kvalifikatsiooniga inimesi. väga tähtis on, et me need inimesed töö, koolitaksime välja nii, et nad on valmis tööturu jaoks, see on just see, mida meil on vaja me peame tõesti kvaliteedile oma tähelepanu pöörama, mitte mingitele teistele valdkondadele ja sellepärast tuleb meil üheskoos veel väga palju ära teha. ja viimane märkus, mulle meeldiks, kui meil tõesti lõpuks oleks võimalik äh, välja tuua, et äh, kui palju on neid äh, nii-öelda variettevõtjaid või peab olema võimalik öelda nendele inimestele, kes niimoodi riiki petavad, et te olete täiesti ühiskonna vastu tegivad, et te olete parasiidid, et te tegelikult sööte ära kõike seda, mida meie oleme välja töötanud. siis meil oleks võimalik ka üks samm edasi teha ja me saaksime tõesti aidata inimesi selleks, et me saaksime jälle luua väärikaid töökohti aitäh, härra minister, ka mina tahaksin teile esitada kaks küsimust. esimest, mida te ootate äh, täpsemalt äh, sellest äh, õigusaktide sobivamaks muutmisest, algatusest, mille komisjon on käimetanud? mina lihtsalt kardan, et, et igasugused sotsiaalse ja keskkonnakaitsealased õigusnormid visatakse välja selleks, et ettevõtete tegevust hõlpsamaks muuta meil on tegelikult praegu ju Äh, töötajad hästi kaitstud ja ma arvan, et hästi kaitstud töötajad on ju ka konkurentsivõimelised töötajad. ja ma olen pisut äh, üllatunud, te rääkisite üsna palju olukorrast Ühendkuningriigis ja ei maininud kordagi seda, mis minu arvates on äh, see arut-, te ei maininud seda arutelu, mis teie riigis käib nende nulltunni töölepingute üle. võib-olla räägiksite sellest täpsemalt. kahjuks on meile jäänud ainult viisteist minutit kõigile nendele küsimustele vastamiseks. ma tean, et tõlgid võib-olla annavad meile paar minutit lisaaega, aga mitte rohkem, nii et, et kõik palun viis minutit ja üritage äh, Te ei pea vastama kõigile küsimustele, võite siit mõned välja valida, palun. Been... suur tänu, tõepoolest eh, arutelu on olnud äärmiselt huvitav. ütleksin poliitikute kohta seda, et me ei räägi mitte siin Eh, konkurentsist Euroopa Liidu sees, vaid väljaspool Euroopa Liidu. praegusel hetkel reaalse võidujooksuga ja kui me midagi ette ei võta, siis Euroopa näeb, et eh, töökohad kaovad, jõukus kaob nii et me ei tohi rääkida konkurentsist tööriit, töö liikmesriikide vahel, vaid sellega, mis jääb väljaspool Euroopa Liitu. ja eh, on loomulikult väga tõsiseid väljakutseid, siin proua Castro ütles, et tegelikult valitsus peab sisse viima, valitsuse mure oli see, et viidaks sisse töökaitsereeglid, töötervishoiureeglid, seda tehti juba seitsmeteistkümnendal sajandil. aga e, kuidas võib sellest teha e, barjäär? meil oli rohkem kui kaheksakümmend 80 e, lehekülge reegleid, kuidas noored inimesed peaksid tulema ärisse ja see oli, me viskasime selle eh, aknast välja, sellepärast et asi oli liiga keeruline, meil pidid olema konsultandid, kes sellega tegelesid. nüüd me eh, koostasime viieleheküljelise reeglistiku, see on tunduvalt lihtsam, see on arusaadavam eh, tööandjatele ja tegelikult niimoodi me tegime olukorra lihtsamaks, aga ei ei vähenenud eh, töötajate kaitse. siin räägitakse praktikaid, näiteks eh, kui mina olin noor, siis käidi praktikal, ma ei tea, mingisugustes laevaehitustehastes, aga mm, nüüd on siin hoopis teistsugused sektorid, haldus, eh, hooldussektor ja nii edasi ja nii edasi oluline on investeerida noortesse inimestesse, see parandab nende potentsiaali, see eh, annab nendele võimaluse eh, turul eh, konkurentsivõimelisemaks saada ja seda tööd on vaja jätkata. üks asi, mis on väga tõsine probleem Ühendkuningriigis on on eh, palgad, me näiteks eh, anname, ütleme ehitus, ehitusettevõtetele toetust selleks, et nad võtaksid eh, tööle inimesi selleks, et see pikaajalise töötuse tsükkel saaks murtud. mis puudutab niisugust mm, niisugust orjalikku töötamist, siis tegelikult me peaksime mõtlema, eh, milles ikkagi tegemist on, sest näiteks ma olen rääginud, rääkinud eh, itaallastega, need alu, alalised töölepingud tegelikult eh, takistavad töö, tööturu arengut. aga nüüd räägime elustandardist. see teema tõusetub ikka uuesti. mina ütlesin, et tööhõive suurenemine viimaste aastate jooksul Ühendkuningriigis on loonud eh, eh, täiskohaga eh, töökohti ja just täiskohaga töökohti ILO definitsiini valguses aga loomulikult need eh, nulllepingud, millest praegu räägitakse, lõi teatud valdkondades suurema paindlikkuse. Eh, aga tegelikult eh, tööhõive suurenemises on just väga olulist rolli mänginud alalised töölepingud. see annab inimestele enesekindlust, et tõepoolest elu läheb paremaks ja kui üks ettevõte tahab laieneda, siis siis võib-olla nad ei saa endale lubada täiskohaga tööaegu, siis ma arvan, et, et me ei või, peaks suhtuma halvustavalt äh, osaajalisse töösse, sellepärast et niimoodi saab rohkem, suurema arvu inimesi tööturule tagasi tuua. Ühendkuningriigis Äh, on olukord paranenud viimase, viimaste aastate jooksul, aga mõelgem, kuidas varem äh, juhtus äh, tähendab, inimesed, lihtsalt väga palju inimesi, väga palju inimesi lootsid sotsiaalabi peale, aga teistel näiteks palgad tõusid ja ma arvan, et me peame mõtlema, milline on see tasakaal. on vaja, et me looksime konkurentsivõimelise turu, sellesse on vaja investeerida ja kui Euroopa majandus on konkurentsivõimeline, siis me näeme, et inimestel on tööd ja nende elustandard tõuseb vastasel juhul lihtsalt inimesed jäävad rohkem töötuks ja elutustase langeb. aitäh Äh, ja nüüd annaksin äh, sõna härra Nimissile ja vabandan, et ma ei saa tema sõnavõttu kuulama jääda, härra Mann võtab juhtimise üle. aitäh, äh, loomulikult ei ole mul piisavalt aega selleks, et vastata kõigile huvipakkuvatele küsimustele. kõigepealt, mis puudutab reguleerimist, tuleks vaadata asja laiemas kontekstis <laughs> me seisame silmitsi innovatsiooni ja konkurentsi äh, probleemiga ja seda tihtipeale äh, need sektorid, kus töötajad on kaitstud, on äh, konkurentsivõimelisemad. ja kui me vaatame näiteks, kus on majanduskasv, see on Põhjamaades, samuti Saksamaal ja just nimelt tööstussektoris, kus standardid on väga kõrged, nii et, et me peame kõigi nende elementidega arvestama kui me soovime, et meil oleks eh, sellised innovatiivsed ja konkurentsivõimelised keskused. ja tihtipeale need, need et-, eh, see, mida ettevõtted teevad konkurentsi edendamiseks, teadusuuringuteks, eh, neid vahendeid tuleks võib-olla kasutada ka parem töötajate kaitseks Äh, meil on probleeme äh, selles, et äh, tihtipeale me üritame muuta ennast konkurentsivõimeliseks hindade osas ja jätame kõik muud asjad tagaplaanile. me peame vaatama aga, milline on meie pikaajaline strateegia, investeeringud inimestesse, investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning ma arvan, et see on ju meie kõigi huvides. ja nüüd tööstuspoliitika küsimus me soovime äh, aktiivsemat lähenemist sellele küsimusele, sellepärast et meie arvates võiks see olla üks lahendustest. ja ma arvan, et me peaksime siin arvestama ka mitte üksnes siseturu äh, reeglite rakendamisega, näiteks me oleme finantssektoris neid reegleid rakendanud ja vaadake, mis juhtus. me peame edendama koostööd. Ehm, miks äh, mitte kasutada siin äh, häid kogemusi, mis meil selles vallas on laiemalt? näiteks me võiksime mõelda energeetikasektorile Äh, seal on vaja suurendada tootlikkust, aga äh, võib-olla oleks võimalik äh, energiakulusid vähendada, kui me teeksime koostööd viisil, millest ma kõnelesin. nüüd teiseks Äh, kuidas areneb meie konkurents ülejäänud maailma suhtes. me oleme olnud tunnistajaks sellele, et kriis ja majanduse juhtimine on loonud kriisi liikmesriikide vahel. konkurents viib selleni, et palgad, kellel on kõige madalamad palgad, äh, Lõuna-Euroopas on palgad vähenenud ja äh, tihtipeale on nad vähenenud isegi rohkem, kui oleks vaja eelarve konsolideerimiseks Äh, pärast äh, Kreekat, äh, Hispaaniat on nüüd Prantsusmaa sattunud rünnakute alla. olukord on üsna murettekitav, eriti kui vaadata, millised on selle lähenemise tulemused äh,. Äh Äh, erinevalt Ühendkuningriikidest meil kaovad töökohad, kaovad sissetulekud, ma räägin siin äh, töölistest, kes on sellises olukorras ning äh, töötajate eneseusk satub küsimärgi alla. ja nagu ma ütlesin, antud hetkel meil ei ole veel siin piisavalt äh, Äh, jõulisi märke selle kohta, et Euroopa projekti ootab edu. mul on äh, pisut äh, kogemusi Poolast ühe kommunistide projektiga, millega taheti kõiki õnnelikuks teha, aga lõpuks tuli sellest projektist loobuda. niisiis, kui me Euroopa tasandil konkurentsi korraldame, Äh, lubades äh, rohkem töökohti, aga ainult selle hinnaga, et need töökohad ei ole ebakindlad ja see praegu meil just tegelikult toimub ju. nii et, et tuleb hoolitseda, et äh, ma selle, et me seda teed ei lähe. ja vastaksin lühidalt ka proua Jaslovetskale, kas me olukorda jälgime, loomulikult me seda teeme, mm, tööturu analüüs äh, Äh, mille me läbi viime, on osaks äh, sellest protsessist, aga äh, liikmesriikide tasandil seda alati samamoodi ei täi. me oleme kõnelenud sellest oma Poola kolleegidega, nad on öelnud, et nad on üritanud tööandjatega samasugust asja ette võtta, aga sellest ei ole midagi välja tulnud ja nüüd nad vaatavad, kuidas seda teisiti teha. tänan. aitäh ja nüüd proua Volonsinskis Eh, võib-olla saate nelja minutiga hakkama. Eh, kuna ma olen viimane sõnavõtja, siis mul on ilmselt vähem aega kui teistel. proua Jaslovetska, te kõnelesite sellest, eh, kas me jälgime seda, kuidas noored ettevõtteid loovad. jah, seda me teemegi. just nimelt seda tööd me peamegi tegema pöörates tähelepanu sellele, kui kiire see on, kui kerge on ettevõtte loomine. Suurbritannias on olemas ka mudelid, mida selleks kasutada. nüüd eh, investeeringud inimressurssidesse, ma oletan, et ei räägi ainult algsetest investeeringutest, vaid ka elukestvast õppest. jah, see on üks meie suuri eh, mureobjekte, aga eh, seda tehakse liikmesriikide tasandil ja meie Euroopa tasandil ei saa siin otseselt sekkuda ettevõtete jaoks on äärm-, see äärmiselt oluline, sellepärast, meie jaoks on äärmiselt oluline, et investeeringud tulevad tagasi. nüüd Eh, töötajate lähetamine ja artikkel kaksteist, ma pakun, et me saame kahekesi kokku ja ma selgitan teile üksikasjalikumalt, eh, kuidas eh, see ühisvastutuse ja solidaarvastutuse probleem VKE-dele tekitab, sest meie kasutame, oleme alltöövõtjad ja tahaksin rääkida siin ka avalik-õiguslike asutuste ja valitsuste ja kõige rolli ja nüüd need äh, nii-öelda äh, võlts ettevõtjad Äh, tegemist on probleemiga, millega tuleb tegeleda liikmesriikide tasandil. meil on vaja füüsilisest isikutest ettevõtjaid, meil on vaja uusi ettevõtte ja nende probleemid on tõesti väga keerulised ja nendega tuleb liikmesriikide tasandil väga tõsiselt tegeleda. ning äh, olen nõus sellega, mida ütles härra Mann mustalt töötamise kohta. meie leiame, et sellise töötamise vastu tuleb võidelda Äh, meil on äh, konsultatsioonid äh, Euroopa Komisjoni ja sotsiaalpartneritega selles küsimuses ja me leiame, et tuleb luua tõesti Euroopa platvorm, sellepärast et see on tõesti tõeline probleem ja see tegemist on ebaausa konkurentsiga. ning lõpetuseks härra Serkase küsimus, mis puudutab reguleerimist tööohutuse ja töötervishoiu allas. me oleme temaga täiesti nõus, aga vastaksin nüüd ka Äh, proua Peresele, äh, mis puudutab seda Refit programmi. Äh, meie tahaksime analüüsida, kuidas Euroopa seadused tekitavad probleeme ja on disproportsionaalsed väikeste ettevõtete jaoks. ja just nimelt see disproportsionaalsus tekitab probleeme. me ei soovi reegleid kaotada, aga me soovime selliseid reegleid, mis on paremini kohandatud VKE-de vajadustele suur tänu, suur tänu, et tegite ka kiiresti, te teate meie süsteemi parlamendis ja viimane sõda nagu koduski saab naine jälle, nii et meie raportöör proua McIntyre, kaks minutit, palun. suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki paneliste, et nad tulid täna, jagasid oma ideid meiega, eriti Mark Hoban väga huvitav oli kuulata teda ja ega väga sageli ka valitsuse ministrid meie juurde ei tule, aitäh. ma olen tänulik ka kolleegidele, kes tõstatasid siin huvitavaid küsimusi. nagu kaks asja, mille peale ma eriti mõtlema hakkaksin. üks asi, mis väga selgelt välja läbi tuli, oli see, et et toodetakse reeglistikku ja me rääkisime siin eriti just töötervishoiust ja ohutusest. vajalik on niisugune reeglistik, mis tõepoolest tagab töötajate kaitse. ja ma arvan, et te kõik olete sellega nõus, et just seda on meil vaja. väga hea, et üks asi, mida me saame Euroopa Liidus teha, on see, et me jagame parimat praktikat, oleme siin kuulnud ka täna selle kohta näiteid. ja väga huvitav oli see, eh, mida siin eh, öeldi eh, selle kuue menetluse kohta, mis aitaks meid edasi minna, mis toob kaasa tohutult edu ja aitab kaasa väikeettevõtete kasvule. ettevõtlusvaimu arendamine, see on äärmiselt oluline kooliajast peale ja ma ütleksin teile nii, et minu oma piirkonna ülikool, Newhamptoni ülikool avas Brüsselis sel nädalal oma büroo ja me nimet-, nad nimetavad ennast võimaluste ülikooliks. Nemad võtavad, nende tudengid tulevad suures osas nende oma eh, koduregioonist ja seal ei ole eriti palju tööd, seepärast on äärmiselt oluline, et tekiksid sellised partnerlused ning ma tahaksin kõik selle panna eh, algatusraportisse sisse, aitäh! aitäh selle väga hea näite eest! ja eh, loomulikult eh, olen tänulik ka kõigile tänasele esinejatele, aitäh kolleegidele ja aitäh ka tõlkidele, kes meile natuke lisaaega andsid ja kohtume jällegi kell kolm